okay,. Can... kolleegid, jätkame istungit ning alustan ülevaatega sellest, mis toimus koordinaatorite kohtumisel täna hommikul alustan raportööride nimetamisega. kolm peamist raportit, mis on, kus meie komisjon on juhtkomisjon. üks on äh, see, mis puudutab siis äh, mootorsõidukite ja nende järelhaagiste perioodilist sõidukõlbulikkuse testi. teine äh, teeäärsete tehn-, sõidukõlbulikkuse tehnilised inspektsioonid kommertssõidukite osas ja kolmas puudutab siis direktiivi, direktiivi, millega muudetakse Äh, nõukogu direktiivi tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa kalkriips kolmkümmend seitse sõidukite registreerimisdokumentide kohta. koordinaatorid otsustati, et me koostame kolm raportit aga me veel ei otsustanud ära, kes mida teeb. seitsmeteistkümnendal septembril koordinaatorid kohtuvad uuesti. nii et, et põhimõtteliselt otsustasime koostada kolm raportit, aga raportöörid ei ole veel paika pandud järgmine oli komisjoni ülevaade äh, viiekümne üheksandat aasta, äh, viiekümne üheksanda direktiivi ellurakendamine, mis puudutas äh, teatud veokite juhte. otsustati, et koordinaatorid soovivad koostada algatusraporti selles küsimuses, aga ootame seitsmeteistkümnenda septembrini et vaadata, kas mõni fraktsioon on huvitatud punktide saamisest selle raporti eest. ja kui keegi ei ole huvitatud, siis me algatusraportit loomulikult teha ei saa. niisiis, koordinaatorid oma fraktsioonides peavad siis maad kuulama ja ütlema, kuidas asjad on. siis, mis puudutab äh, äh, Äh, tsiviillennunduse julgeolekureeglite ellurakendamist otsustasime, et ei tee mitte midagi. ning ka järgmises küsimuses, mis puudutab raudteeturu arendamist, otsustasime, et koheselt ei tegutse, aga koordinaatorid äh, tahavad hoolitseda selle eest, et äh, seda raportit me kasutame taustana, kui kaalume neljandat raudteepaketti. nüüd, mis puudutab äh, määruse neli, neli, kolm muutmist, äh, mis puudutab siis neid äh, võimalusi, kuidas saavutada kahe tuhande kahekümnendaks aastaks CO kahe heitmete vähendamine sõiduautode ja teine kommertssõidukite osas. juhtkomisjon on siin keskkonnakomisjon. me otsustasime, et määrame ühe raportööri, kes koostab arvamuse siis äh, mõlemas äh, küsimuses ja rotatsiooni korras on sotsiaaldemokraadid need, kes peavad selle te-. ja mis puudutab siis äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ajakavasid, siis kolmeteistkümnendaks septembriks peavad koordinaatorid esitama ettepanekud. võib-olla mäletate, et kreeklased Äh, Kreeka delegatsioonid juba käisid äh, Lääne-Inglismaal ja ka Washingtonis ning äh, ja selleks kuupäevaks on vaja siis ka ettepanekuid, mis saadikutel on kuulamiste osas ning komisjoni istungite kuupäevade osas, nii et, et kella kaheteistkümneks päeval, siis kolmeteistkümnendal septembril palun andke märku delegatsioonide külaskäikudest, mis on plaanis ja kuulamistest, mida tahate korraldada. ning äh, fraktsioonid siis annavad äh, kolmeteistkümnendaks septembriks sellest kõigest teada ja siis seitsmeteistkümnendal koordinaatorid langetavad otsuse. Äh, transatlantilistes küsimustes koordinaatorid otsustasid kutsuda siis meid ühis me tahtsime koostada siis raporti kaubandussuhetest äh, USA-ga. Äh, kahekümne esimene september on siin tähtaeg ja samuti paluti et esimees kirjutaks härra Moreirale ja annaks transpordikomisjoni nimel vastuse. Äh, see puudutab siis meie suhteid USA-ga. ja samuti palusime kirjutada volinik Kallasele, Almuniale ja De Guhtile, mis siis arvestades siis seda, mis toimub seoses äh, TNT-ga. komitee menetluse küsimuses äh, paluti, et esimees kirjutaks Kallasele seoses vedelike ja keelide kaasavõtmisega, tahaks teada, millal äh, komisjon hindab selle keelu äh, nõrgendamist ja millal edastatakse meile täpsemat infot selles küsimuses. muude küsimuste all palusid koordinaatorid, et esimees valmistaks ette suulise küsimuse, millele järgneb komisjoni avaldus ja see puudutab siis äh, raudteeettevõtete maksustamist Prantsusmaal äh, infodokumendid äh, jagatakse välja koordinaatoritele, Barroso kiri härra Schultzile gigalainerite küsimuses ja ja ka esialgne ajakava siis järgmiseks istungiks jagati välja. nii palju siis koordinaatorite istungil toimunust. kas kellelgi on küsimusi või kommentaare, kui ei, siis äh, äh, loeme siis äh, koordinaatorite istungil otsustatu heaks kiidetuks. järgmine päevakorrapunkt on TEN-T suunised meie kaasraportöörid härra Kumutsakos ja härra Ertrug on siin. ja annaksin teile kõigepealt meie arutelu struktuurist ülevaate. ma kõigepealt annan sõna kahele raportöörile, äh, siis saab äh, sõna äh, majandus- ja rahanduskomisjoni raportöör ja ta saab sõna, nad saavad sõna siis neljaks minutiks Äh, tema saab sõna neljaks minutiks, eks Econi seisukohta tutvustada ja siis saavad sõna variraportöörid ja ülejäänud sõnasoovijad. ja me peaksime selle arutelu lõpetama siis poole viieks. nii et, et meil on umbes tund ja viisteist minutit. niisiis alustame kõigepealt kahe raportööriga, härra Kumutsakos kõigepealt ja siis härra Ertrug. niisiis, härra Kumutsakos, sõna on teil. aitäh kallid kolleegid, ma ei pea vist rõhutama, kuivõrd oluline on see tekst, mida me täna arutame. üle-euroopalised transpordivõrgud on üks väga oluline majanduskasvu alus Euroopa Liidule eelseisvateks aastateks, aastani kaks tuhat viisteist ja ka edasi me oleme praegu väga raskes majanduslikus olukorras ning seetõttu on majanduskasv äärmiselt oluline, väga oluline on äh, Euroopa Liidu areng äh, ning selles valdkonnas on transpordivõrgud veelgi olulisemad ja veelgi strateegilisemad kui varali, varem, seda ma tahaksin rõhutada. Ähm, me siin räägime suunistest aga ärgem unustagem, et see teema on oluline ka nendes aruteludes, mis meil toimuvad seoses finantsperspektiiviga aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja samuti peame arvestama nende aruteludega, äh, mis toimuvad siis äh, komisjoni järgmisel kohtumisel, kus me arutame Euroopa ühendamise rahastut. Need kaks elementi on omavahel väga tihedalt seotud. nüüd, mis puudutab siis neid suuniseid, ma sooviksin, et et me tuleksime tagasi nende suurte prioriteetide juurde, mis on inspireerinud nii mind kui ka härra Ertugi, minu kaasraportööri. härra Ertug räägib nendest muudatusettepanekutest, mida me oleme komisjoni ettepaneku osas esitanud. me üldiselt arvame, et komisjoni ettepanek on väga hea ja kindel alus, see on hea lähtepunkt meie aruteludeks. me arvame, et tänu meie ettepanekutele õnnestub meil komisjoni ettepanekud veelgi paremaks muuta me oleme üritanud muuta seda ettepanekut realistlikumaks ja ka ambitsioonikamaks. ning ma arvan, et meil on õnnestunud saavutada üsna hea tulemus. me oleme tõepoolest üritanud arvestada äh, kõikide võimalike meetmetega, oleme arvestanud muredega, mis kõigil osapooltel on. me leiame, et me oleme kõige paremal viisil arvestanud tõesti kõigi äh, probleemidega. meie põhimõte, millest me oleme lähtunud, on see, et kas selle ettepanekuga me reageerime nendele vajadustele, mis meil on, kas me suudame niimoodi anda Euroopa lisandväärtust äh, nendele üle-euroopalistele transpordiprojektidele. Äh, see uus meetod, mis on kasutusele võetud, need kaks tasandit, üldvõrk ja põhivõrk. selline strateegia, koridoride strateegia, mille komisjon on välja töötanud, võimaldab saavutada kaks eesmärki. kõigepealt see tugevdab Euroopa lisandväärtust ning võimaldab eh, paika panna strateegilised programmid mis arvestavad äh, kõikide Euroopa regioonidega ning niimoodi reageerime ka rahuldaval viisil transpordisektori vajadustele, äh, nendele vajadustele, mis transpordisektoris ühisturul on me äh, oleme teinud ettepanekus suhteliselt väikeseid parandusi, näiteks selle kaardi osas ning need muutused, need lisandused arvestavad täiel määral seda meetodit, millest komisjoni poolt on paika pandud. nüüd ei maksa endale illusioone luua. ma mõistan, et teatud meie komisjoni liikmed, teatud kolleegid üritavad saavutada rohkemat Äh, teatud regioonide või teatud riikide jaoks, eriti just nende oma regioonide jaoks. ma saan nendest täiesti aru. aga ma tahaksin ühe asja väga selgelt välja öelda. Euroopa lisandväärtuse põhimõte ning meetodist kinnipidamine on asjad, mille üle ei vaielda see määrus ei ole mingi määrus, mis on seotud kohalike huvidega, tegemist on strateegilise määrusega, mis puudutab kogu Euroopa huve. me peame kõik üritama äh, saavutada kiiret edu. me ei saa äh, äh, venitada neid arutelusid äh, sel määral, et äh, kõik meie jõupingutused satuvad ohtu niisiis ma tahaksin kolleege kutsuda üles äh, ja ma täpsustan veel kord, ma äh, arvestan ja, ja hindan äh, neid põhimõtteid, millest nad muudatusettepanekute juures lähtusid ja ma loodan, et nad näitavad üles tahet. nüüd, millised on need olulised muutused, mis me oleme sisse viinud? kõigepealt eesmärkide parem struktureerimine, samuti tahame me Äh, keskkonna tagajärgedega paremat arvestamist selles küsimuses äh, tuleks paremini äh, hinnata, millised on projektide keskkonna tagajärjed. nüüd veel mõned muud valdkonnad me soovime kodanikeühiskonna suuremat osalemist projektide kõigis erinevates etappides. siin ma mõtlen, et me oleme võib-olla saavutanud oma võimaluste realistlikud piirid juba. me äh, oleme teinud, viinud sisse muudatusi ka, mis näevad ette erinevate projektide paremat koordineerimist, paremat teavitamist, suuremat läbipaistvust ja paremat vastutustunnet. kõike seda me oleme üritanud parandada. ma arvan, et me oleme tõepoolest tugevdanud äh, niimoodi ka parlamendi rolli. see sõnum, mida ma tahaksin edastada, on järgmine. ja ma ütlen seda inglise keeles, sest ma arvan, et nii mõistetakse minu sõnumit paremini. Äh, raportööri sõnul Äh, arvestades Euroopa lisandväärusega ja strateegia kaks tuhat kakskümmend eesmärkidega, on vaja sidusamaid, koordineeritumaid, äh, rohkem tingimustega seotud ja rohkem läbipaistvaid projekte. nii et TEN-T muutuvad tõesti jätkusuutlikumaks, tõhusamaks, äh, erinevaid transpordiliike ühendavaks ja tõeliselt euroopalikuks, millel on selge Euroopa lisandväärtus ja jätkab kõneleja kreeka keeles. loomulikult äh, me oleme avatud, äh, me oleme valmis arutama uusi seisukohti, uusi ettepanekuid, äh, mis võimaldaksid seda dokumenti veelgi paremaks muuta. ja loomulikult tegutseme tihedas koostöös variraportööridega ja kõigi teiega. koos variraportööridega meil on juba esmane mõttevahetus toimunud kaks kuud tagasi Strasbourgis. Need on siis need põhimõtted, millele me tugineme, need, need põhimõtted, milles me oma keerulises ja raskes töös oleme juhindunud, ma olen täiesti kindel, et kõik kolleegid mõistavad, miks see asi on nii keeruline ja raske, ma arvan, et me me tõesti oleme oma töö läbi üritanud komisjoni ettepanekut paremaks muuta ja me tahaksime teha koostööd teiega, et see ettepanek muutuks veelgi paremaks, nagu ma juba ütlesin, härra Ertug, kellega me oleme väga tihedat koostööd teinud ja väga konstruktiivset koostööd teinud, äh, tutvustab äh, üksikasjalikumalt äh, neid ettepanekuid, mida me oma teksti sisse oleme pannud, selleks et komisjoni ettepanekut paremaks muuta, aitäh! aitäh, härra Ertug. härra Ertug, kas te võtaksite sõnajärje härra Kumutsakuselt üle? aitäh, kolleegid härra Kumutsakos juba kõneles teile nendest põhimõtetest, milles me oma töös oleme lähtunud ma pean ütlema, et meie jaoks oli äärmiselt oluline äh, teha konstruktiivset koostööd ning saavutada oma peamine eesmärk, milleks on äh, luua selline Euroopa transpordivõrgustik, mis on tõeliselt euroopalik. Äh, üsna suure huviga me hakkasime tegelema komisjoni ettepanekuga, nagu härra Kumutsakos ütles, see on väga heaks aluseks meile tööle ja ta ütles, et me oleme suutnud ka selle teksti palju paremaks muuta, palju konkreetsemaks ning oleme suutnud äh, parandada neid definitsioone äh, selleks, et kõik need kolleegid, kes ei ole antud küsimuses raportöörid, saavad aru, mida me tahame saavutada mis puudutab rahastamist ähm, finantskriisi ajal, siis äh, te kindlasti teate, millised on need probleemid, millega me silmitsi seisame eelmised rahastamisvahendid äh, ei olnud omavahel koos, kooskõlastatud ning äh, varem me ei äh, prioritiseerinud ka neid projekte korralikult, et neil oleks tõesti Euroopa lisandväärtus, me soovime selles osas asju parandada tulevikus, läbipaistvusega on meil ka varem äh, probleeme olnud ning selles valdkonnas üritame ka rohkem teha. niisiis, äh, sellesuunalised ettepanekud on meie muudatustes. härra Kumutsakos juba kõneles metodoloogiast me tervitame seda metodoloogiat, mille komisjon on välja pakkunud, need ühised kriteeriumid, mis seatakse. Need kriteeriumid võimaldavad meil võrdselt kohelda kõiki Euroopa Liidu regioone. me ei taha siin tekitada selliseid probleeme, nagu härra Kumutsakos kirjeldas nagu härra Komotsakos ütles, me tegime mõningaid väiksemaid korrektsioone, võib-olla võite meile, eh, loomulikult võite meile nende, nende kohta küsimusi esitada ja ma tean, et väga paljud inimesed soovivad, et nende enda regiooni projektid oleksid siia kaasatud, aga pidage meeles, tegemist ei ole regionaalse dokumendiga, me üritame siin eh, võtta vastu õigusakti Euroopa tasandil. ning ma arvan, et me peame asjale lähenema Euroopa vaatevinklist me järgisime kahte peamist põhimõtet, kõigepealt strateegia kaks tuhat kakskümmend eesmärgid ja, ja transpordi valges raamatus paika pandud eesmärgid. toon teile ühe näite. me tegeleme praegu energiatõhususe direktiiviga. minu arvates on väga selge, et me oma eesmärke selles vallas ei saavuta. transpordi vallas me ilmselt ei soovi samasuguse asja kordumist. ekspertide sõnul on äh, transport just nimelt peamine CO2 heitmete tekitaja. Äh, kolleegid, äh, see punkt kolm on väga oluline, seal on just nimelt definitsioonid ja me oleme üritanud neid definitsioone selgemaks teha. punktis seitse Äh, kus jutt käib äh, avalikku huvi pakkuvatest projektidest, me räägime väga selgelt, millised projektid need on, mis üldist huvi pakuvad. me oleme kasutanud äh, sotsiaalmajandusliku kulude-tulude analüüsi, et neid üldiseid huve õigustada ning sellega käivad kaasas loomulikult mõjuhinnangud. ma olen täiesti kindel, et keegi kolleegidest ei vaidle vastu, et investeeringud transpordi infrastruktuuri on pikaajalised investeeringud. meil tuleb äh, mõelda pikaajalist perspektiivi silmas pidades ning kliimamõju hinnangud on loomulikult ka väga olulised selles kontekstis, eriti kui arvestada äh, neid eesmärke, mis me endale keskkonna vallas oleme seadnud. Äh, punktis neli Äh, räägitakse eesmärkidest ja jällegi me üritame selgitada nende eesmärkide äh, olemust. üks äh, termin, mida pidevalt kasutatakse, on Euroopa lisandväärtus ja meile tundus, et see termin on liiga ähmane ja tahtsime selgitada, mida selle all mõeldakse. tuleb anda panus jätkusuutlikkusse, panus sidususse, panus tõhususse ning äh, peab olema ka selge hüvede kasv. see on kõik, mida on vaja. ning äh, üks punkt, mis meie kõigi jaoks on väga oluline, on see, kuidas äh, me raudteedega ümber käime Äh, üheks konkreetseks teemaks siin on müra. me tahame müra vähendada ja müra vältida, niisiis müra vähendamine ja müra vältimine ei ole võimalik, kui meil ei ole sidemeid Euroopa ühendamise rahastuga. meil on vaja häid motiive selleks, et tehakse neid investeeringuid näiteks veeremisse Saksamaal ja Prantsusmaal näiteks, kus äh, on väga tihedalt asustatud piirkonnad. Äh, inimesi lihtsalt ei võeta kuulda ning äh, raudtee infrastruktuur on tõsine probleem. meil on ka olulised eeskirjad Äh, ärgem unustagem, et meil on siin äh, tõelised väärtused Euroopas, mida ei tohi hävitada ja me peame leidma siin õige tasakaalu. Äh, meil on vaja selgeid keskkonnaalaseid õigusakte ja meil on selged kriteeriumid, millest tuleb kinni pidada, niisiis raudteed ja siseveeteed, neid tuleb arendada niimoodi, et me arvestaksime ka keskkonnaga Äh, veel üks küsimus on, äh, mida teha merekiirteedega. Äh, komisjoni ettepanekus sellest eriti üksikasjaliselt ei kõnelda detsembriks kaks tuhat kolmteist tahaksime, et komisjon meile esitaks korraliku ettepaneku, kuidas kaasata ka merekiirteed. härra Kumutsakos kõneles ka koridoridest. koridorid on tõepoolest väga olulised. me näeme neid kui äh, koordineerimise ja rakendamise vahendeid, meil juba on koridorid olemas, aga et aga me ei taha, et neist saaks mingid topeltstruktuurid, mis hakkavad dubleerima seda, mis juba olemas on. me tahame, et ne, nad oleksid tõesti vahendid, mis aitavad meil meie eesmärke saavutada ning me tahame, et meil oleks olemas ka Euroopa koordinaator kõige selle toetuseks. Euroopa koordinaator ei ole tegelikult midagi uut, see ametikoht on juba olemas, aga me oma muudatustes ütleme väga selgelt väik-, välja, et Euroopa koordinaatorid peaksid ühendama terve rea uusi äh, pädevusi ja saama ka uusi pädevusi, mis on vajalikud. härra Komotsakos äh, kõneles ka sellest, äh, kui oluline on kohalike ja regionaalsete omavalitsuste kaasamine. kolleegid, ei ole mitte mingisugust kahtlust, et meil on vaja kaasata kohalikud organid. ja me teeme seda kõige paremini ja kõige tõhusamalt, kui inimesed tegutsevad koha peal, ei saa äh, ellu viia äh, suuri projekte, ilma et me kaasaksime kohalikke linnapäid, kohalikke omavalitsusi. me peame hoolitsema selle eest, et inimeste seisukohti võetakse kuulda ja seda tahame aruteludes nõukoguga just rõhutada, sest nõukogu ei huvita üldse kohalikud organisatsioonid ja omavalitsused. aruandekohustus, informatsioon, läbipaistvus, kõik see vajab parandamist eh, ja eh, me võiksime siin isegi süüdistada Euroopa organe, me soovime, et liikmesriigid ja Euroopa Komisjon Äh, annaks korralikku infot. me peame hoolitsema selle eest, et on olemas piisavalt informatsiooni ja just komisjoni poole pealt. meie Euroopa Parlamendis äh, nõuame äh, samasugustest aruandekohustustest kinnipidamist, nii et, et kui me arutame neid keerukaid rahastamisvahendeid, siis äh, on meil vaja väga läbipaistvaid äh,, läbipaistvat aruandlust selle kohta, kuidas neid vahendeid kasutatakse. nii et kokkuvõtteks ma arvan, et komisjoni ettepanek on väga hea ettepanek, tahaksime komisjoni selle ettepaneku eest tänada ning äh, ma arvan, et meie ettepanekud parandavad veelgi seda, mida komisjon on äh, teinud äh, Äh, kolleegid, me oleme väga avatud teie ideedele ning äh, me oleme viimaste nädalate-kuude jooksul seda avatust ka tõestanud. kui teil on meile küsimusi, kommentaare, siis palun esitage need. aga palun suhtuge asjasse vastutustundlikult, äh, sellepärast et ma tõe-, tõesti ei taha, et selleks saaks mingi regionaalne õigusakt, see on Euroopa õigusakt. ning minu eelviimane punkt, mis on äärmiselt oluline nimelt tahaksin komisjoni kutsuda üles äh, teavitama parlamenti ja eriti raportööre selles, äh, mida teha Horvaatiaga. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal saab Horvaatiast Euroopa Liidu liige, me peame teadma, kuidas ja, ja milli-, millised projektid on osaks põhivõrgust, millised üldvõrgust Äh, me sooviksime selles küsimuses rohkem äh, teavet ja tahaksin veel kord tänada variraportööre. meil on olnud tõesti suurepärane koostöö, väga avatud, väga aus, väga läbipaistev. variraportööridena äh, loodan, et, ma loodan, et meil see koostöö ka jätkub. aitäh! ja härra Pah- Econist. neljast minutist aitaks tõesti, sest et nime, kõnelejaid on juba väga palju. Tack så mycket, herr ordförande. Ehm, ja, några korta punkter om det eh, betänkandet. Eh, suur tänu, härra esimees. Paar kommentaari minu poolt. veebruaris eh, otsustas sotsiaal- ja majanduskomis-, komitee ning avaldasime arvamuse omaenda vaatepunktist TNT võrgustikele meie komitee näeb väga positiivselt NT ettepanekut. me oleme nõus ideega üldvõrgustikust ja ka põhivõrgust oleme nõus ka koridoride süsteemiga. mis puudutab transpordikomisjoni, siis leiab leiame meie, et need transpordikoridorid peaksid olema ka TNT määrustiku osa. loomulikult tekib siin küsimus rahastamise kohta. ootame ka rahastamise alaseid ettepanekuid aastani kaks tuhat kakskümmend ja pikemas perspektiivis veel aastani kaks tuhat kolmkümmend. me tahame et need äh, programmid oleksid kaasatud äh, ka praegu laual olevasse määrustikku. samuti näib meile, et me saame kindlasti ka merekiirteede ettepanekut parendada, tegemist on kindlasti põhivõrgu osaga sellepärast, et äh, väga olulistes äh, osades äh, Euroopas, näiteks Vahemere piirkonnas või, mm, või Läänemeres on merekiirded väga oluliseks taristuks. samuti on oluline alternatiivsetele kütustele ligipääs, oluline on investeerida ka arukatesse transpordikoridor-, süsteemidesse ning laiendada koridoride võrgustikku Äh, roheliste koridoride algatus on juba komisjoni poolt äh, varem ette pakutud, mis on samas liinis ning äh, mitmed liikmesriigid on neid ettepanekuid ka juba rakendanud. meile näib, et samasugust mudelit võiks kasutada ka TNT puhul. me oleme nõus Transpordikomisjoni arvamusega, et TNT võrgustikku tuleks äh, rajada, kasutades neutraalseid kriteeriumeid. oluline on see, et meil ei oleks liiga detailidesse laskuvat äh, määrustikku juba direktiivis sätestatud. ma arvan, et meil on olemas suurepärased äh, instrumendid projektide mõjuhinnangu jaoks, aga väga raske on sageli mõõta, millus, millised Äh, millist mõju konkreetselt avaldavad erinevad äh, integreeritud transpordisüsteemid? me räägime siin tihti Euroopa lisandväärtusest, ent probleemiks on see, et meie lähenemine võib olla ühekülgne, eriti kui me lähtume pelgalt mõjuhinnangutest. Äh, samuti kasutame projektide puhul tingimuslikkust, me räägime miinus kuuekümnest protsendist süsihappegaasi äh, Äh, emissioonidest, aga meie arvutuste baasiks on tänane äh, emissioonide hulk transpordisektorist, aga nagu öeldud, siis me ehitame taristut praegu välja tuleviku tarveks. seetõttu peaks äh, kõik hõlmav analüüs kaasama ka teadmist selle kohta, milliseid kütuseid, laevu, linnukeid ja veokeid kasutatakse näiteks aastaks kaks tuhat viiskümmend ma kujutan ette, et seda kõike on täiesti võimatu äh, praegu juba välja arvutada. aga meie arust on kindlasti võimalik siin jätkusuutlikkuse kriteeriume parendada. Äh, kaks olulist suunist siin on väga olulised äh, selleks, et TNT-st saaks edulugu meie institutsioonil on täpselt samasugused äh, huvid. esiteks, koridore äh, tuleks äh, juhtida koos, sest vastasel juhul hakkavad domineerima liikmesriikide oma huvid ja seetõttu Euroopa lisandväärtus väheneb. samuti on koridori ühtset haldamist vaja, aga seda peaks tegema nii, et bürokraatiat ei suurendata. vajalik oleks Euroopa tasandi koordinaator, kes äh, annab välja koridoride arengu kohta iga-aastase aruande ning me peame tagama ka, et probleemide ilmnemisel on võimalik kuidagi äh, tagada seda, et äh, koostöövõime erinevate ametite vahel on olemas. Äh, transporditaristu ülesehitamine võib põhjustada ka tegelikult kohalikul tasandil palju vastupanu, aga samas, äh, kui kodanikuühiskonnaga laiemas mõttes on hea dialoog, siis see võib äh, hästi mõjuda mm, erinevate tõkete eemaldamisele majandus- ja sotsiaalkomitee andis välja mm, just hiljuti aruande selle kohta, kuidas selliseid raskusi ületada, aitäh! suur tänu, head kolleegid, praegu on kolm variraportööri äh, eesotsas äh, proua Bilbaoga ja härra Riike, proua Maisne, proua Lichtenberger ja teised on praegu nimekirjas, kas keegi sooviks veel nii, äh, sõnajate nimekirja? härra Kross, proua Ayala Sender. proua Senelova, palun sest äh, loomulikult äh, nüüd jääb igale ühele kõneaega vähemaks, ütleb esimees. kas on veel sõnasoovijaid? Äh, sellisel juhul rangelt variraportööridele kolm minutit ja ülejäänutele kaks minutit ja kaks minutit tähendab kaks minutit, mitte kaks ja pool või kaks ja kümme sekundit. alustame proua Bilbaoga. Alde nimel, palun. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas suur tänu ja tere pärastlõunat kõigile! kõigepealt tahaksin tänada raportööre ja loomulikult tunnustada neid suurepärase töö eest. ma arvan, et nad on püüdnud komisjonilt saadud teabe põhjal seda dokumente, dokumenti parandada ma pean ütlema algatuseks, et ma olen nõus nende asjadega, mida me oleme juba kuulnud. kui me räägime lisandväärtusest projektide puhul, siis on see vaja ära defineerida, äh, samuti on oluline ka kohalike omavalitsuste äh, roll, sest äh, teatud liikmesriikides on kohalikud omavalitsused rohkem autonoomsed nendes küsimustes, ka kodanike kaasamine on tähtis, ma arvan, et meil on vaja teha kõik selleks, et vahetada teavet, arvamusi, häid tavasid, praktikaid ning tuvastada ka meie jaoks olulised prioriteedid, vajalik on ka tulude-kulude analüüsi ning ka projektide elujõulisuse uuringuid majanduslikus mõttes, eh, me ei pea rääkima mitte ainult mõjust, eh, näiteks kliimamõjust, nii nagu raportöör siin välja tõi, aga keskkonnamõjust tervikuna. meil on juba ka tegelikult kogemusi, kus eh, kiirraudtee võrgustike ehitamine on omanud olulist keskkonnamõju, aga loomulikult on selliste võrgustike väljaehitamine kindlasti Euroopa jaoks tulevikus kasulik. läbipaistvus on oluline, teabe jagamine on oluline ning äh, me peame kindlasti tagama, et me rakendame kõiki olemasolevaid äh, instrumente, mis meie käsutuses on ja seda teeme tõhusamalt. ma olen nõus, et meie jaoks on oluline ka konkretiseerida seda definitsiooni, nii nagu äh, komisjoni esindajad on öelnud ja mind huvitakski tegelikult komisjoni arvamus selle kohta, kuidas me saaksime kasutada äh, kiirteede konkreetsemat definitsiooni ja kasutada seda konkreetselt selle õigusakti tarvis raportöörid on teinud metodoloogia osas väikese muutuse siin võrreldes vähemalt komisjoni poolt pakutud metoodikaga, mis puudutab siin äh, Kanaari saari ja Kreetat, konkreetselt mina olen nõus äh, nende muudatustega kaasa minema, aga mind huvitaks, äh, mida arvab komisjon sellest. nii et me saame arvestama seda, arvestada seda oma muudatusettepanekutes mõned muudatusettepanekud meie poolt äh, saavad olema ja loodame, et sellest saab ka kasu olema. suur tänu, härra Kraamer Roheliste nimel, palun kolm minutit. hästi, komisjoni ettepanekut on veidike parendatud, äh, eriti just kulude-tulude analüüs, äh, siin läbipaistvuse küsimused, samuti siseveeteede küsimused ja kõik need ettepanekud on väga head. aga peamine põhjus, eh, miks minevikus me edasi ei jõudnud nende küsimustega ja miks me siin samm-sammu haaval seda süsteemi üles ehitame, on see, et meil tegelikult ei olnud äh, mingisuguseid äh, finantspiiranguid, äh, äh, suured projektid tule-, peavad niikuinii ellu viidama, kaks suurt tunneliprojekti Euroopas praegu, Balti-Aadria ühendustee Austrial siin, me teame, on võla, võlalõdedega suured probleemid, me võiksime rääkida siin alternatiividest, aga probleemid jätkuvad, meil on siin piirkondi äh, meil on võimalik äh, kindlasti saab, on ähm, tõkked väiksemad selliste projektide puhul, mida saab ehitada lihtsalt äh, äh, üle maa kulgevalt, aga kui tekib, tekib vajadus ehitada tunneleid, sildu ja nii edasi, siis on projektid ju tunduvalt kallimad, tavapäraselt me pöördume alati selliste projektide poole, eh, kus eh, on igasuguseid takistusi ja raskusi ja see teeb projektid ka kallimaks. mikspärast me ei suuda siis teha midagi, mis oleks lihtsalt eh, maa peale ehitatav? mikspärast Liižil on vaja mm, suurt lennujaama? see on liiga kaugel kohtadest nagu Saksamaa või Brüssel, mitte keegi ei saa aru. me räägime siin Berliinist jah, meil on oluliste võrgustike puhul lihtsalt tükke, mis on vahelt ära, nii et äh, oluline on mõelda siin Pariis, Bratislava, äh, Stuttgardi suur projekt äh, on parajasti töös. nii et palju ehitatakse taristut, mis ei ole tegelikult kaubade jaoks üldse mõeldud, palju raha visatakse õhku, aga Euroopa lisandväärtus puudub. meil on vaja piirialasid katta nii et me saaksime ka perifeersed piirkonnad äh, sõlmvõrgustikega ühendada. Need on äh, piirkonnad ilmselt, millel ei ole siseriiklikult olulist lisandväärtust, aga seal oleks Euroopa mastaabis väga oluline lisandväärtus. nii et me peame liikmesriikide äh, ideedest kaugemale minema, me saame suurepäraseid projekte kokku panna, aga vaja on ühendada puudujäävad kohad. suur tänu! ütleb härra Siile, äh, tahaksin tänada mõlemat äh, kaasraportööre äh, sellesse, et nad on väga palju aega ja energiat investeerinud sellesse dokumenti. tundub, et nad on terve suve läbi tööd teinud ja tulemus on edukas. kõigepealt definitsioonidest. Euroopa lisandväärtus muudatusettepanekus kaheksateist on kindlasti parendus võrreldes komisjoni algse tekstiga. see rõhutab ka transpordivoogude parendamist liikmesriikide vahel ja see on väga tähtis. nõukogu on selle definitsiooni lühemaks kärpinud, siin räägitakse ainult osaliselt äh, sellest, et Euroopa lisandväärtus tähendab projekti väärtust äh, kaks A ja neli artiklites välja toodud tingimustele vastavuse kohta artiklid kakskümmend kaks, kakskümmend neli, kakskümmend kaheksa pakuvad ka siin omapoolsed definitsioonid välja. minu küsimus on, kas need definitsioonid on hädavajalikud, kuigi ma saan aru, et autorid on tahtnud need kõik panna siia sisse. muudatusettepanek kakskümmend üheksa räägib eesmärkidest, siin on neli kategooriat, tõhusus, jätkusuutlikkus, hüved kõigile ning ühtekuuluvus. Lähenemine on väga huvitav ja me toetame seda, aga ma olen nõus ka härra Kraameri poolt öelduga, et perifeersete regioonidega äh, ühendamine ei ole alati kõige parem. on territooriume, mis ei ole näiteks mägised piirkonnad, aga ometigi on nad ajaloolistel põhjustel Euroopa põhivõrgu osast välja lõigatud nii et ma arvan, et siin ei ole ainult mitte geograafilised äh, äh, piirded ja tõkked, aga ka poliitilised ja ajaloolised tõkked hakkavad siin rolli mängima. edasi kriteeriumitest rääkides, äh, teostatavuskriteeriumid nimelt. mulle meeldib see, et autorid on koridoride lähenemise säilitanud viiekümne seitsmendas, kuuekümnendas, kuuekümne esimeses ja kuuekümne seitsmendas muudatusettepanekus nõukogu tahab koridoride põhist lähenemist äh, äh, siin välja jätta ning äh, seetõttu väheneb ka Euroopa potentsiaalne lisandväärtus. meie arust oleks lisandväärtus just selle ettepaneku tuum, mida siis järgmise seitsme aasta jooksul hakatakse rakendama ellu. tahaksin seetõttu kutsuda üles kolleege rõhutama, et koridoride põhine lähenemine on väga oluline. ma leian ka, et koridoride projektidel peaks olema kindlasti eelis põhivõrguprojektide ees, suur tänu! suur tänu! edasi, härra Rikee, kaks minutit, palun! Äh... aitäh, esimees äh,! ma äh, tahaksin kõige, tahaksin kõigepealt äh, tänada raportööre tehtud töö eest äh, ja tahaksin neid tänada selle eest, et nad on meiega väga head koostööd teinud, sellepärast et eh, tegemist on tõesti teemaga, mis pakub kõigile väga suurt huvi. ma ei, olen täiesti nõus sellega, mida öeldi meetodi kohta. Eh, härra Kumutsakas äh, tutvustas mulle neid kriteeriumeid, me peame olema ranged, me peame äh, kriteeriumitest rangest kinni pidama äh, ning samas me peame olema usaldusväärsed. see, need, tegemist on siin tõesti väga olulise ja väga keerulise mehhanismiga, ma ei tahaks laskuda üksikasjadeks aga ma tahaksin öelda, et need eelnevad äh, uuringud ja paljude kriteeriumite kontrollimine on väga olu-, oluline. Äh, tihtipeale, tihtipeale seetõttu projektid aga hilinevad. Äh, me peame arvestama nende kulude ja probleemidega, mis selle kõigega kaasneb ma arvan, et see raport, mis meile esitati, on tõesti suurepärane äh, ning äh, järgmiseks sammuks oleks siis juba Euroopa äh, Ühenduse rahastu, me peame vaatama, et kõik need asjad toimiksid. ning ei ole vaja seda raportit enam võib-olla keerulisemaks ajada. nüüd härra Kadraovi kaks minutit. Eh, ma tänan. minagi tahan tänada raportööre suurepärase dokumendi eest. ja põhimõtteliselt nad toetavad seda, mis komisjon on välja pakkunud ja me peaksimegi seda tegema, sellest me oleme alati rääkinud ja ma toetan ka seda, et me kasutame väga praktilist metoodikat Eh, nii et me toetame neid projekte, mis tõesti täidavad meie eesmärke ja annavad tulemusi. ja vaja on täita need lüngad, mis meil praegu Euroopa võrkudes on ning tagada suurem tehniline koostalitusvõime positiivne on see, et terve rida eesmärke väga selgelt sõnastatud ja rohkem on kaasatud osalisi ning mõned suunised on muutunud selgemaks. siin loomulikult mõnedes valdkondades on võimalik teksti veelgi paremaks muuta, ma pean siin silmas eh, muudatusettepanekut nelikümmend neli, Natura kaks tuhat teemat Natura kaks tuhat piirkonnad tuleb täielikult välja jätta sellest paketist ja mõnedel puhkudel on selline ettepanek eh, õigustatud, aga mitte alati. Eh, nii et üldjoontes on tegemist hea lähtekohaga, saame sellega edasi minna. ma tänan, proua Maister. jah, ma tänan, mul ei olegi kahte minutit vaja, sest nii palju on juba ära öeldud ja tubli töö on teinud meie raportöörid ja mida ma tahtsin öelda, ei tohi siin Pandora laegast äh, avada. on hea, et meil on selline ettepanek, see on hea ettepanek, mis praegu arutusel on ning me teame, et siin seisab ees veel palju lahinguid tulevikus, aga mina tahan öelda, et minu valimisringkond on veeteede juures ja heateed on siia sisse läinud. ja Äh, ma arvan, et teistega on samamoodi, äh, nemadki tahavad, et neid huvitavad piirkonnad sinna kaardile sisse jääksid. Äh, tahtsin lihtsalt sellele viidata ja diskussioon jätkub. ma tänan. proua Lichtenberger. jah, ma tänan. kõigepealt tahan ka kolleeg Kramerile viidata, kes kasutas ära aja juba suuresti. ma ei taha olla küüniline ega irooniline, aga üsna põnev on kuulda, et on välja töötatud uus metoodika ja e, samas see jälle tulemusega on seesama, et tahetakse jälle kaitsta oma riigi äh, projekte ja huvesid. see on lihtsalt väike märkus. aga mis puudu jääb siit, on äh, see tõsine finantskriisi aspekt, mida teha siis, kui sellised riigid, nagu siin öeldi, Austria on äh, finantsraskustes, siis ei saa nad ju neid projekte ehitada, sest neil on suur võlakoorem kaelas, nii et me peame ka selle peale mõtlema, sest vastasel korral viie aasta pärast tuleme siia jälle kokku ja kaevame, et kuidas asjad edasi edenevad. jah, kindlasti on vaja kaasata ka tsiviilühiskond piirkondlike projektide puhul ja sellisel juhul on vaja teada, kellega konsulteerida. ainult nii saab sündida positiivne tulemus. nüüd kaasfinantseerimine Äh, kui liikmesriigid ei suuda seda tagada, sest need on finantsraskutes, selle tuleb ka siin kusagil rääkida, sest vastasel korral me ei ole usaldusväärsed. Äh, ja kui me räägime ainult töökohtadest, siis me äh, kaldume kõrvale, sest me peame mõtlema selle peale, et tuleb arvestada reaalsusega ja rahastamisvõimalustega praegu Euroopa Liitudes. ma tänan nüüd härra Van Dalen. suur tänu. ma kardan, et ma pean nüüd katkestama selle kiituste jada raportööride aadressil, sest mina olen pettunud tegemist on komisjoni ettepanekuga ja peab ütlema, et halvemaga kolmes aspektis. kõigepealt veeteed. raportöörid äh, muudatusettepaneku nelikümmend neli tegelikult äh, pärsivad seda veeteede teemat, sest niivõrd palju igasuguseid nõudmisi ja tingimusi seatakse, et tohi isegi ühtegi rohuliblet puudutada kanali ehitamiseks ja kui ma nüüd vaatan muud lõiget nelikümmend kaks, komisjon oli suurepärane dokument, aga kui me nüüd muudatusettepaneku nelikümmend neli kasutusele võtame, siis see kaob. peale selle on tegemist konkurentsivõitluse moonutamisega siseveeteede teemal. see pärineb kas Krameri büroost või lausa Saksa raudtee huviring Irgist. E, ja otsuste langetamise protsess on ka raskemaks muudetud. jätke need asjad ikkagi liikmesriikide valitsuste otsustada, neil on oma otsuste menet-, langetamise menetlus. E, las need inimesed ütlevad oma sõna. Hollandi puhul on meil Veeteede Amet, kes nende asjadega tegelevad sama puudutab sotsiaal- ja majanduslike kulude, tulude analüüse. kui te tahate peatada ühe projekti, jah, siis viidake sellele. jah, on igasuguseid ettepanekuid tulnud juurde. Kagliari kohta ja nii edasi, ma arvan, et see ettepanek on vaja läbi veel vaadata. ma tänan, härra De Grandes. suur tänu meie näeme asja nii, et see meetod, mida komisjon on rakendanud projektide puhul, on mõistlik ja raportööridki arvavad sedasama. aga tuleb öelda, et kriteeriumid, mis siin on kirja pandud, on hea kesktee liikmesriikide valitsuste Euroopa Liidu tasandi vahel. aga nüüd ma tulen konkreetsete asjade juurde, aga enne veel paar üldist mõtet. meil on vaja toetada liikmesriikide võimusid, meil on, peavad olema tõsised kriteeriumid paigas, nagu jagatud huvid näiteks. aga mõnikord on lähenemisviis siiski liiga kitsas ega võimalda meil arendada projekte, millel on Euroopa Liidu lisandväärtus meil on suured meresadamad, mis ei saa neile vajalikku toetust ja komisjon on välja toonud teisigi probleeme, mis tuleb lahendada. ja mõnedes riikides, seda eriti Prantsusmaal. lähiaastatel tuleb meil palju tähelepanu pöörata ka raudteetranspordile, sest sellega me lahendame paljud oma keskkonnamured. ja on vaja mõelda majandussurve peale, millal me oleme, on vaja mõelda selle peale, et ühindada kõik Euroopa Liidu piirkonnad, sealhulgas ka saared. ja siin ma jällegi viitaksin ainult mõnedele liikmesriikidele. üks asi, mida siin ei tohi teha, on nõrgendada Euroopa Komisjoni ettepanekut. sellel projektil on väga kurb ajalugu, kui me tagasi mõtleme, mida me oleme kõik varasemal ajal teinud, mida me kõik oleme kulutanud varasemal ajal, ma loodan, et antud juhul nõukogu ei otsusta asja odavasti läbi ajada. Okias. Io devo <clears throat> formulare un apprezzamento per i due correlatori. ma avaldan tunnustust koordinaatoritele ja raportööridele, härra Komutsakosele ja Ertugile, nad on teinud suurepärase töö ära. ja on läinud kaugemale sellest, mis kirjas komisjoni ettepanekus. ja mitte sellega ei ole nad teinud et kaardile juurde punkte pannud, vaid on eh, tegelenud ennekõike kriteeriumidega. ja tuginenud on põhimõtetele, mis on kestvad, eh, mis vastavad ka strateegia kakskümmend kakskümmend vaimule ja millest tuleb kinni pidada. nagu öeldud, kriteeriumitest tuleb kinni pidada sellistest kriteeriumitest nagu sotsiaalmajanduslik analüüs on vaja tõesti hea seista selle eest, et nendel projektidel oleks lisandväärtus ja analüüsidega määratakse, kas neil on või mitte. veel üks aspekt eh, üldise iseloomuga. Eh, nimelt mõlemad raportöörid on hästi ära kasutanud need ettepanekud, mis mõttevahetuses on esitatud. kaheteistkümnendal mail me juhtisime tähelepanu ühele lüngale ettepanekus, see puudutab eh, saarte staatuse määramise kriteeriumi. me räägime Vahemere suurtest saartest, kus elavad miljonid inimesed, kes ei ole integreeritud Euroopa arengutelgedesse ja on turgudelt ära lõigatud. nii et nüüd on tehtud muudatusettepanekud, et hõlmata ka eh, Kreeka Sardiinia ja nii me tõesti saame vastu tulla lootustele ja ootustele, mis saarte elanikel on, et nad saavad ka integreeritud Euroopa Liitu. tänan, härra Grosch no,! Äh, suur tänu, tahan lühidalt öelda, et komisjoni ettepanek seekord võrreldes viimase kümne-viieteistkümne aasta tagustega on parim, mis on tulnud ja see on väga heade eesmärkidega ja on kooskõlas sellega, mida me oleme siin komisjonis otsustanud ja ka koos nõukoguga kokku leppinud. jah, meil on vaja vaadata üldpilti ja ei saa ennast eh, lasta minna üksikasjade rappa ning tähtis on, et eh, hakkavad need projektid toimima ainult siis, kui finantsraamid on õiged. Eh, ja tähtis on, et ei kaoks kuhugi kõige sidusus. täna me räägime ka finantsperspektiivist, mis seondub sellega. jah, me oleme läbipaistvuse poolt ja mm, tahaksin siin rääkida ka eh, uuringutest ja varasemast kogemusest nimelt need on näidanud, et on oht, et eh, et väga palju me tegeleme uurimisega, aga pärast uurimistulemuste ellurakendamisega on probleeme. nii et selle peale peab mõtlema. ja nüüd muudatusettepanek nelikümmend neli, sellest juba räägiti, siingi on vaja leida tasakaal looduse kaitse vahel ja samas tagada sidusus. Eh, ei saa toetada projekti ja mingit eh, marsruuti, kui seal katkeb kuskil vahepeal. ja nüüd meie suhted liikmesriikidega, me mõistame, et ühelt poolt on vaja tugevat eh, oodata tugevat otsustamisrolli komisjonidel, aga samas me teame, et mitmed liikmesriigid tahavad ise otsustada, kuidas raha kodus eh, paremini kasutada. tekib selline vastuolu ja seda tuleb vältida nii et mõelda selle peale, kuidas asjad varasemal ajal olnud. me oleme nõus nende muudatusettepanekutega, mis on suunatud metoodikale ja võib-olla eh, saab veel vahe läbivaatuse korras asju parandada tulevikus. ma tänan, proua Ajala. suur tänu minagi tahaksin kiita kahte raportööri tehtu eest, selle eest, kuidas nad on analüüsinud olukorda, kuidas nad on metoodikat analüüsinud, kuidas nad on töö korraldanud, tegemist on olnud väga hea dialoogiga. metoodikat on nüüd revideeritud ja minu arvates mõttekalt on seda tehtud. aga aeg-ajalt jääb üht-teist kahe silma vahele või jääb vajaka efektiivsusest, siin ma tahaksin viidata sellele, et Las Palmas mm, möödunud kord unustati ära. ja tähtis on, e, et puudujäägid kõrvaldataks ja muudatusettepanekutega on seda võimalik teha. E, mõned Äh, Euroopa Komisjoni teksti puudused ja nendele on tähelepanu juhitud, osa projekte on saanud toetuse kõigilt Euroopa Liidu tasandil ja parlamentides. Äh, samas äh, teised jälle on kadunud vaateväljast. ja siin ma tahaksin rääkida koridorist Äh, mida siis küll väiteti välja Põhja-Euroopas, aga seejärel jäi toppama. nii et ei tohi nendest, äh, nendest projektid, neid projekte kahe silma vahele jätta. ja on vaja öö, äh, leida põhjused, miks need on toppama jäänud, võib-olla on küsimus rahas, mingites muudes asjaoludes. meie ülesanne on toetada Euroopa projekte on riike, kus võlakoorem ei ole nii suur nagu Saksamaa. aga meil peab olema ka Euroopa mm, instrumendid euroopaliste projektide katmiseks. ja ei tohi, et tekiks siin vastuolusid. proua Lichtenberger rääkis konsulteerimisest projektide puhul. ja. Dank u voorzitter um,. Ik wil ook de rapporteurs bedanken, maar ik heb ook wel een aantal... Härra De Bakke, ma tänan. ma tänan raportööre ja minulgi on mõningaid märkusi ja muudatusettepanekuid. Vandalen juba rääkis ära äh, mõned asjad, muudatusettepanek nelikümmend neli on täiesti kohatu, äh, me üritame ju leida tasakaalu ehitustööde ja keskkonna vahel ja piirkondlike võimude küsimus. ma arvan, et on vaja kaasata ennekõike liikmesriikide ametiasutused ja neil on omavahel regionaalsete asutustega konsulteerimise meetodid ette nähtud ja me ei peaks sellesse kuidagi sekkuma. nüüd siseveeteed ja sadamad. me räägime küll meresadamatest, aga mitte siseveeteed ja sadamatest, needki tuleb ära nimetada. ja kus on nende koht siin kaardil, see jääb ebaselgeks, võib-olla nende kohta vaja nimekiri koostada. nüüd raudtee. ma tahaksin näha tehnilisest spetsifikatsioonidega koostalitusvõime kohta ka seost ja selgust. koridorid, jah, see on väga hea mõte, aga asjad peavad jääma selgeks ja halduskoorem ei tohi minna liiga suureks meie ettepanekutes TEN-T hakkavad toimima ainult siis, kui me nendesse investeerime ja ma tahaksin eh, üles kutsuda liikmesriike, et tõesti eraldage piisavalt raha ja nähke ette varud transpordiprojektidele. Eh, jah, projektivõlakirjad, erainvesteeringute kaasamine, kõik see peab olema ka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 ja rohkem on välja toodud ka Euroopa Liidu lisandväärtus, metoodika projektide hindamise puhul on selgemaks muutunud, hindan seda väga kõrgelt. tervitan ka seda, et on seos loodud transpordi valge raamatuga, aga võib-olla tasuks siin rohkem rõhku panna sotsiaalsele ja majanduslikule ühtekuuluvusele, aga samuti territoriaalsele ühtekuuluvusele ja sidususele. ja peame olema siin ka järjekindlamad. ja kindlasti peame kinni pidama strateegia kakskümmend kakskümmend ja eesmärkidest kuni aastani kaks tuhat viiskümmend. ma tänan, proua Tikau. ma tänan Äh, ja kiidan raportööre, mõned märkused metoodika kohta. muudatusettepanek üksteist, ma näen, et äh, raportöörid teevad ettepaneku veelgi täiustada komisjoni meetodit ja siin on viide komisjoni metoodikale. ma arvan, et see on väga tähtis just läbipaistvuse huvides ja ka tulevase läbivaatamise huvides, nagu härra Kross ütles, see vahe läbivaatus on ka kavandatud ja peame vaatama, kuidas on kasutatud äh, siis selle dokumendi lisa ja seda täidetud. nüüd jagan kollekt-, kolleegide märkus selle kohta, et siseveeteede sadamad tuleks ka määruse lisasse kirja panna. Need sadamad peavad olema selgelt üles loetud lisas ja mitte lihtsalt olema ära toodud kaartidel, mis kaasas. ja veel muudatusettepanekute kohta. Preila, Kalats ja teised suured linnastud Rumeenias, Kalats ja Preila sadamad, need on jõesadamad, peaksid olema ka hõlmatud nemad peaksid põhivõrgu hulka kuuluma ning minu arvates on ka tähtis see, et me seaksime prioriteedid. ja määruse äh, rakendamiseks on meil vaja seos luua maantee, raudtee ja siseveeteede sadamate vahel. nagu ma ütlesin, et siseveetee sadamad ei ole piisavalt äh, käsitlemist leidnud komisjoni ettepanekus ja silmas tuleb pidada ka neid pikki piire, mis meil on eh, kolmandate riikidega, Euroopa Liidu liikmesriikidel ja vaatama neid piiriületuspunkte, mis pika lõigu peal on, eh, mida on võib-olla vähe, et ka nende kajastamine peaks toimuma siin. aitäh, eh, komisjoni esindaja Äh, on ka siin ja ma arvan, et komisjoni esindaja märkas, kuivõrd distsiplineeritud äh, saadikud käitusid ja oma kõneajast kinni pidasid ja ma arvan, et teile peaks piisama teile eraldatud viiest minutist, niisiis komisjon, palun. aitäh. ma arvan, et viiest minutist piisab komisjon nagu saadikud tervitab äh, väga soojalt seda raportit, tegemist on väga hea raportiga, mis tugineb komisjoni ettepaneku vaimule. me soovime äh, luua Euroopa TNT võrgustikku, mis on tugevam, jätkusuutlikum, tõhusam ning äh, loob palju tõhusama raamistiku infrastruktuuriprojektidele ja infrastruktuuripoliitikale, millel on Euroopa mõõde ma arvan, et see tekst on muutunud paremaks ning ma olen raportööridele selle eest tänulik ning ma äh, loodan, et äh, töö käigus see tekst veel paremaks muutub. on mõned muudatusettepanekud, äh, mille osas meil arutelud raportööridega veel käivad, näiteks keskkonnamõju hinnangud, kliimamuutuste hinnangud ja veel mitmed teised küsimused, millega me komisjonis ja teistes institutsioonides tegeleme. me peame hoolitsema, et meil kõik õigusaktis oleksid üksteisega kooskõlas, aga ma ei hakka siin üksikasjadesse laskuma mis puudutab nüüd äh, kõigi nende hinnangute administratiivseid tagajärgi, seda peab ka korralikult arutama ja analüüsima. ma arvan, et on kaks äh, peamist muudatust, millele ka mitmed saadikud viitasid, mis meile natukene muret teevad. esimene nendest on äh, Äh, see, mis puudutab merekiirteesid, et ettepanek peaks tulema aastaks kaks tuhat kolmteist. meil on siin natukene, me näeme vastuolu nende õigusaktide vahel, mis võidakse vastu äh, aastal kaks tuhat kolmteist ja siis nende õigusaktide vahel, mida tuleb läbi hakata vaatama selleks ajaks aga samas oleme raportööridega nõus, et äh, merekiirteede poliitika osas tuleb tegutseda ning me oleme valmis arutelusid jätkama artikkel nelikümmend neli, äh, mis puudutab siseveeteesid, äh, me äh, leiame, et keskkonnanõuded tuleb täielikult täita, aga see ei puuduta ainult siseveeteesid, vaid kõiki transpordiliike ning ma arvan, et see muudatus nelikümmend neli läheb natukene kaugemale keskkonnanõuete austamise vajadusest ja Euroopa Liidu õigusaktidest see Äh, sõnastus sisuliselt keelab ära igasuguste veeteeprojektide arendamise enamik, enamikel Euroopa veeteedel. nii et, et me oleme valmis raportööriga seda arutama ja vaatame, et me tõesti saaksime saavutada need eesmärgid, aga ei keela ära samas siseveeteede infrastruktuuri projekte. tulen nüüd aga raporti sisu juurde Äh, kahes punktis äh, avaldab komisjonile eriti muljet siin tehtud tööd, kõigepealt see, mis puudutab koridore. ma arvan, et raportöörid on teksti koridoride osas oluliselt paremaks muutnud, teinud selle konkreetsemaks, operatiivsemaks ja on natukene laiendanud ka siis äh, nende koridoride osalejaid, näiteks kohalikud organid. sellist lähenemist me tervitame. ma arvan, et koridoride osas on tekst kindlasti muutunud palju paremaks Äh, teiseks äh, meho-, metodoloogia. Äh, raportöörid kasutasid komisjoni metodoloogiat, korraldasite ka kuulamise ning seda metodoloogiat on kasutatud väga järjepidevalt, kaardi kohta on väga vähe muudatusettepanekuid ja need on täiesti põhjendatud selle metoodika vaimust ja raamistikust lähtudes niisiis ma ütlesin, et mul on väga hea meel kuulda, et komisjoni liikmed on valmis sellest meetod-, metodoloogiast kinni pidama ja võib-olla need kaardid muutuvad natukene paremaks, meil jääb põhivõrk, üldvõrk ja see võrgustik on meil siis realistlik ja teostatav ja seega äh, usaldusväärne alus infrastruktuuri poliitikale. aitäh, härra Pakei. härra Kumutsakos järgmisena. aitäh. tahaksin tänada kõiki kolleege kes selles arutelus osalesid. Äh, neid, kes väljendasid äh, oma arvamust positiivselt, aga veelgi enam neid, kes väljendusid kriitiliselt. Äh, on teatud argumendid, millega tuleb arvestada siin mainiti mitmeid erinevaid küsimusi, peatuksin mõnedel neist kiiresti. kõigepealt üks teema, mis tundub oluline, on rahastamine, projektide rahastamine. liikmesriikide võimalused äh, siin äh, oma panus rahastamisse anna. Äh, me räägime siin sõidukitest, aga isegi kui sõidukid on väga, väga head, ei saa nad ilma mootorita sõita ja selleks mootoriks on just nimelt rahastamine ja seetõttu ongi olulised need arutelud, mis meil toimuvad äh, eelarvele aastateks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ja samuti Euroopa äh, ühendamise rahastu üle. Äh, see on samuti väga oluline teema. ja samuti projekti võlakirjad. Te teate, et kõik jälgivad seda teemat väga tähelepanekud. härra Kantsjan on andnud omalt poolt kõik selleks, et olukorda parandada. Need arutelud Äh, äh, ei puuduta küll otseselt neid suuniseid, me teame, et see on oluline teema, aga see jääb meie tekstist natukene kõrvale. mis puudutab nüüd ülejäänud, siis miks me oleme lisanud uusi definitsioone? meil oli ainuke eesmärk seda tehes, kõik need kolleegid, kõik, kes osalesid selles ettevõtmised, pidid äh, saama äh, selge pildi sellest, millest me räägime, et me oleksime täie, et meil oleks täielik selgus põhimõistete osas äh, olgu siis erinevad transpordiliigid, nende koostoime või mis iganes. ja niimoodi oli meil võimalik siis seda teksti arusaadavamaks muuta Äh, mis puudutab merekiirteisid, äh, siis kuulasin väga tähelepanelikult komisjoni öeldut. tegemist on väga olulise probleemiga, see puudutab kõiki transpordiliike ja me ei tohi sugugi meretransporti osakaalu alahinnata. loomulikult me võime seda teemat arutada, aga me ei tohi alahinnata meretransporti. Äh, see on keskkonna suhtes väga sõbralik ja võiks veel olla rohkemgi. nüüd äh, kodanike ühiskonna osa. Äh, kuidas meie asju näeme? meie eesmärk äh, on muuta projektid konkreetsemaks ning äh, ja asjad lihtsamaks, sest sellepärast, et kui me hakkame projekti ellu äh, rakendama, siis on juba igasuguseid probleeme väga raske lahendada. palju lihtsam on äh, alguses saavutada kokkulepe kõigi osapoolte vahel. meil on vaja teatud kindlust nii turule, investeerijatele kui kõigile. niisiis, selline oli meie loogika ja selle ja nüüd lõpetuseks meetod me ei ole seda meetodit ilma igasuguse analüüsita jälginud, lihtsalt sellepärast, et komisjon selle välja pakkus. me äh, korraldasime avaliku kuulamise, kus äh, jõudsime väga paljudele järeldustele ning nendest järeldustest me oleme ikkagi kinni pidanud ja seetõttu on meil väga vähe muudatusi ja need muudatused arvestavad selle metoodika loogikaga Äh, näiteks Heraklioni sadama puhul äh, äh, võib-olla põhjuseks võib olla see, et üks raport, raportööridest oli kreeklane, jah, välja pakkus selle idee kreeklane, aga meil toimus ka kuulamine, suur arutelu, mille tulemusena see muudatus lõpuks sisse viidi. ja kõik teised muudatusettepanekud on samuti arvestanud selle meetodiga ja Horvaatia küsimus lõpuks, selle üle peame ka mõtlema. üsna peatselt äh, äh, liitub meiega Horvaatia ja seega me ei saa seda teemat ignoreerida, me peame seda komisjonis arutama. Äh, meil on võib-olla vaja ette näha mingid paindlikkuse klauslid see, võib-olla me lahendame selle küsimuse teisel lugemisel, võib-olla esimesel lugemisel. Äh, ja nüüd muudatus nelikümmend neli. Äh, me oleme väga äh, tähelepanelikult kuulanud teie analüüse, teie märkusi. ma arvan, et härra Ertug arvab samuti nagu minagi, me oleme kindlad, et lahendus on olemas ja see on realistlik, nii et suur aitäh kõigile, kes selles arutelus osalesid. jääme ootama muudatusi, et ettepanekuid konkreetsemalt arutada. härra Ertug järgmisena. suur aitäh. daamid ja härrad Eh, tahaksin teid kõiki tänada väga konstruktiivsete sõnavõttude eest. härra Komutsakas eh, ütles, et me oleme eriti tänulikud just nimelt kriitiliste märkuste eest eh, või pigem nendest ambitsioonikamate märkuste eest, mis muudavad meie teksti aina paremaks Äh, mis puudutab projekte ja meetodeid, siis ma arvan, et härra Kumutsakos väljendus juba üsna selgelt. meil oli äh, eesmärk ja me üritasime seda eesmärki saavutada. Äh, võib-olla paljud teist ei tea, kuidas asjad käisid isegi kui te suhtlete oma valijatega, oma ministritega, siis ilmselt teid äh, pommitatakse küsimustega, miks asjad nii halvasti on. aga minu arvates on väga oluline hoolitseda selle eest, et kõik liikmesriikides ja kohapeal on hästi informeeritud, neil tuleb teavitada sellest, kuidas asjad täpselt käivad. tegemist ei ole siin mingi äh, õigusaktiga, mis on paari kuu jooksul kokku pandud Need, töö on käinud juba kaks ja pool aastat ja liikmesriigid on selles samuti osaldatud, osalenud nii meetodi väljatöötamisel kui ka kaartide väljatöötamisel, nii et, et nad on olnud as-, algusest peale seotud. ning need, kes tahavad kõiki äh, maha teha ja kritiseerida, siis äh, võtku arvesse, et ise osalesid ka selles protsessis äh, väga oluline on, et meie parlamendina asuksime ka selles küsimuses seisukohale. ma olen täiesti kindel, et et äh, te teate, mida, äh, mida nõukogu komisjoni ettepanekuga tegi. Nende suhtumine oli selline, et parem, kui seda ettepanekut ei oleks. Äh, aga ometigi on siin väga palju olulisi punkte, kus me üritame asju paremaks muuta, kus on võimalik saavutada jätkusuutlikkust, aga need punktid kõik nõukogu muutis palju lahjemaks meie siin parlamendis üritame äh, seda tasakaalu taastada. ning puhtstrateegilistel põhjustel ma paluksin teie toetust selles ettevõtmises ja tahaksin veel öelda, et komisjoni ettepanek, kui seda hoolikalt lugeda, ütleb väga selgelt, et raudtee ja siseveeteed vajavad toetust ja eelistamist ning ma äh, ütlen ausalt äh, ja avalikult selle välja, et selline lähenemine on õige. Äh, teile ei pruugi selline lähenemine meeldida ja demokraatia tingimustes võib ju öelda, et see teile ei meeldi, aga minu arvates nii lihtsalt tulebki edasi minna. mis puutub nüüd äh, nendesse kolleegidesse äh, äh, siis ähm, äh, me peame üksteist toetama, me peame kõigeks valmis olema ja seetõttu on oluline, et äh, meie teid toetaksime selleks, et teie saavutaksite öö, äh, oma eesmärgid. härra, nagu härra Komutsakos ütles, te vajate meie toetust. me peame olema teile mootoriks ning ma kutsuksin komisjoni üles hõlbustama juurdepääsu DND-d puudutavatele dokumentidele, väga paljud kolleegid on neid kaarte kommenteerinud ja härra De Vakker ka ja nad ütlesid, et on väga raske äh, kogu süsteemist läbi näha ning seetõttu ma kutsuksin komisjoni üles äh, võimaldama meile juurdepääsu DND-alastele dokumentidele ja jään ootama tulevasi arutelusid sellel teemal aitäh raportööridele, muudatuste tähtaeg on kahekümne kaheksas september ja muudatusi vaatame läbi viiendal novembril ja hääletame oma komisjonis kahekümne seitsmendal novembril. suur aitäh! nüüd teeme väikese vaheaja seni, kuni me siin äh, ootame härra Kalfani ja härra Pööge saabumist okay, kolleegid. Äh, kolleegid, jätkame järgmise päevakorrapunktiga, selleks on mõttevahendus meile parlamendi raportööridega mitmeaastase finantsraamistiku osas härra Pööge ja härra Kalfääniga. kõigepealt tahaksin teid mõlemad tervitada meie istungil ning ma paluksin, et te annaksite meile Äh, lühikese ülevaate käimasolevatest läbirääkimistest, äh, viimasest äh, üldasjade nõukogust Nikosias. meid huvitab eelkõige just transpordi ja turismi aspekte ning eelkõige Euroopa ühendamise rahastu ning see oluline roll, mida meie arvates Euroopa ühendamise rahastu mängib siis Euroopa majanduskasvu strateegias. niisiis me oleme siin komisjonis pisut mures, sellepärast et Euroopa ühendamise rahastu ühel või teisel moel äh, kaob üleüldse ära või et selle vahendeid kärbitakse. nii et, et äh, see teeb meile muret. niisiis, äh, ma ei tea, kumb teist soovitab äh, alustada, kas teil on mingi oma järjekord äh, paigas, kuidas te seda teete? me mõtlesime, et kummalegi kümme minutit, kui see teile sobib. Äh, alustame siis härra Kalfiniga. suur aitäh, kallid kolleegid, suur aitäh selle eest, et te meid siia kutsusite ma arvan, et me oleme jõudnud sellisesse faasi, kus parlamendil on vaja väga koordineeritud eh, seisukohta mitmeaastase finantsraamistiku osas. härra esimees, te mainisite läbirääkimisi ja te mainisite seda, et te kardate eh, teatud asju mina äh, võib-olla ei kasutaks terminit läbirääkimised, sellepärast et me nõukoguga läbirääkimisi ei pea, ma kohe seletan, mida me tegelikult teeme. aga ma jagan teie kartusi, et nõukogu äh, ei ole veel valmis seisukohale asuma ning äh, ja te teate, kuidas nõukogu mõnikord otsuseid langetab ja see otsus võib olla kompromiss ja see kompromiss võib olla ükskõik mis, ainult mitte loogiline ja järjekindel nii et, et enne kui äh, nõukogu hakkab oma seisukohta lõplikult välja töötama, on väga raske ära arvata, mis tegelikult juhtub. nagu te juba mainisite, möödunud nädalal meid kutsuti äh, ministrite kohtumistele, kutsuti üldasjade nõukogu kohtumisele, tegemist oli mitteametliku kohtumisega, äh, selle korraldas siis Nikoosia eesistujamaa Küpros ning ainukene teema, äh, mida sellel kohtumisel arutati, oli mitmeaastane finantsraamistik. Äh, kaks äh, uudist on, mis, millega see kohtumine siis päädis ja ma räägin teile, millised need uudised on ja kuidas me neile, neisse suhtus, suhtume, me arutasime neid täna hommikul eelarvekomisjonis. esiteks Äh, äh, nõukogu president härra Van Rompuy äh, tahab kokku kutsuda novembris erakorralise nõu, nõukogu istungi tõenäoliselt kahekümne teisel, kahekümne kolmandal novembril ning see istung on pühendatud just nimelt mitmeaastasele finantsraamistikule. siiamaani on seda teemat arutatud nõukogus erinevatel istungitel ja mitte kuskil korralikult Äh, sealhulgas ka järgmisel ülemkogul oktoobril äh, oli plaanis arustada finantsstabiilsust. härra Barroso äh, teeb ettepaneku Pangandusliidu osas ning mitmeaastane finantsraamistik on ka päevakorras. meie kogemused siiamaani näitavad, et kui sellised suured teemad on päevakorras, siis arutada jõutakse ainult esimest ja teine suur teema lükatakse kuhugi mujale novembris äh, toimub jällegi erakorraline ülemkogu, kus siis keskendutakse ainult mitmeaastasele finantsraamistikule. Äh, nõukogu eesmärk on äh, saavutada selle aasta lõpuks mingisugune üldine kokkulepe ja see on hea, sellepärast et ka meie tahaksime kokkulepet saavutada nii kiiresti kui võimalik, sellepärast et äh, Ähm, väga paljud õigusaktid ähm, nii Euroopa kui ka liikmesriikide ta-, tasandil äh, on vaja vastu võtta ja selleks kõigeks on vaja aega. seetõttu me tahaksime, äh, kui me tahame alustada järgmise finantsraamistiku programmi esimesel jaanuaril kaks tuhat kolmteist. nüüd äh, nõukogu ilma suurema entusiasmita, aga nõustus alustama läbirääkimisi õigusliku aluse osas Äh, ja ma arvan, et see on midagi, mis valmistab suurt muret transpordikomisjonile, kuna see tähendab, et läbirääkimised äh, äh, ühesõnaga, see tähendab, et need läbirääkimised algavad siis, kui meie oleme valmis ja kui nõukogu on valmis. ma ei tea, kuidas on olukord täpselt Euroopa ühendamise rahastuga nõukogus Äh, igatahes nad ütlesid ei igasugustele teemadele, mis on seotud tööhõivega. Äh, proua Peres ja tema komisjon äh, tahtsid alustada dialoogi nõukoguga, aga nõukogu ütles ei. möödunud nädalal mitteametlikul kohtumisel me leppisime kokku, et kõikide teemadega, kõikide teemade osas alustatakse arutelusid kaks peamist teemat on juba olnud arutusel, kõigepealt siis äh, töömeetod. kuidas parlament ja nõukogu omavahel suhtlevad? minu, mulle tundub ja ma arvan, et äh, äh, ka minu kolleeg jagab seda arvamust, et ministrid ei taha, et äh, selline kontrollimatu protsess äh, väljuks, kus meil on kuuskümmend viis erinevat õiguslikku alusdokumenti ja nõnda edasi. me üritasime neile selgitada, et see äh, protsess on kontrolli all, sellepärast et kui ministritel ei ole mandaati millegi osas kokkulepet sõlmida, siis nad ei saa kokkulepet sõlmida ja teiseks me oleme lähtunud põhimõttest, et mis te miskis ei ole kokku lepitud, kui kõiges ei ole kokku lepitud. nii et, et need läbirääkimised võivad ükskõik mis hetkel alata. aga äh, nemad jällegi ütlesid, et äh, riigijuhid tõenäoliselt ei keskendu nendele asjadele, mis puudutavad siis äh, nõusolekumenetlust, need on arvud põhiliselt, äh, tõenäoliselt keskenduvad nemad hoopis teistele valdkondadele. parlamendi seisukoht on jälgigi selline, et mida nõukoguga iganes ei otsusta, äh, kas siis kaasotsustamismenetlust või heakskiidumenetlust, äh, siis mõlema menetluse puhul parlament on oluline tegija ja seetõttu on väga oluline arutada ükskõik mis küsimusi ning lõppkokkuvõttes parlament ei lepi lihtsalt sellega, et mingi asi nende ette valmis kujul pannakse selles osas me mingeid läbirääkimisi ei pea. me oleme samuti öelnud, et parlament võib-olla veel ei ole päriselt valmis, me võib-olla liialdasime natukene, aga me rääkisime nendest üldistest põhimõtetest, mis meil parlamendis on ja me ütlesime, et parlament äh, ei kaal-, hakka arutama äh, seda riigijuhtide vahelist kokkulepet, kui meid enne, eelnevalt ei ole kaasatud. ja kui me suudame sellise seisukoha säilitada, siis ma arvan, et meie šansid on üsna head. teine küsimus, mida arutati, on siis sisu äh, Küprose eesistujana esitas dokumendi mis on valminud siis kahepoolsete konsultatsioonide tulemusena liikmesriikidega. ma olen täiesti kindel, et kui te seda dokumenti veel näinud ei ole, siis me hoolitseme selle eest, et see teile saadetakse. tegemist on dokumendiga, mida võib nimetada provokatsiooniliseks seal on terve rida selliseid eksklusiivseid mõtteid. me loomulikult ei saa teha kõike, mis seal kirjas on ja on väga palju selliseid punkte, mille üle paljud liikmesriigid ütlevad, nemad ei ole valmis nende üle läbirääkimisi pidama. näiteks, et kuna ei ole kokkulepet suurendada eelarvet, aga näib, et on olemas kokkulepe eelarvet vähendada mina sellist äh, kokkulepet näinud ei ole. ja ka nõukogu on eriarvamustel selles küsimustes, nii et, et äh, äh, siin võib-olla seisukohti pisut liialdatakse äh,. selles dokumendis öeldakse ka, et kui tehakse kärbseid, siis tehakse kärpeid kõigis poliitikavaldkondades Äh, niisiis nimetatakse väärtuse, räägitakse siin väärtuse vähendamisest ja see ei ole midagi sellist, millega parlament on valmis leppima. meie seisukoht siiamaani on olnud, et me ei ole nõus kärbetega ning kui nõukogu tahab esitada väiksema eelarve, siis me ootame, et nõukogu kaalub läbi kõik poliitikad uuesti ja ütleb, et mi-, ütleb, milliseid poliitikaid selle eelarvega tuleb ellu rakendada ja milliseid mitte. nüüd erilist tähelepanu pööratakse Euroopa ühendamise rahastule selles Küprose esitatud dokumendis. näib, et telekommunikatsiooni osale suurt toetust ei ole ja võib-olla oleks hea mõte sellest loobuda. jällegi ma ei ole näinud siin mingit konkreetset kokkulepet selles küsimuses. me tõesti sooviksime sellist eelarvet, mis edendaks majanduskasvu ja töökohti ja ei oleks lihtsalt mingi paberilipakas. samuti on selles dokumendis märgitud, et et on raske leida seda kümmet miljardit, mis tuleb ühtekuuluvusfondist võtta Äh, ka Küpros ütles, et see äh, dokument on provokatsiooniline dokument. Äh, seal on igasugused mõtted näiteks tagasimaksete kohta ja nõnda edasi. ja veel ka muid asju, tegemist on väga huvitava dokumendiga ja ma tõesti soovitan seda lugeda niisiis, mis puudutab sisu, siis nõukogu on äh, eriarvamusel erinevates küsimustes, mis eelarvega on seotud. ja samuti mitmeaastase finantsraamistikuga. kuidas nüüd äh, edasi liikuda? Äh, komis-, eesistujamaa kor-, korraldab veel ühed läbirääkimised me veel täpselt ei tea, milline on nende lähenemine. Äh, võib-olla nad, äh, loodetavasti nad lähtuvad nagu eesistujamaa Taani omal ajal ja kaasavad kõik teemad. kui nad seda ei tee, siis on parlamendi võimalused korralikult läbirääkimisi pidada piiratud. veel üks küsimus, millele tahaksin samuti teie tähelepanu juhtida Äh, ülemkogu järeldused äh, vastavalt äh, Lissaboni lepingule, mille siis härra Van Rompuy on ette valmistanud. praeguses olukorras meil ei ole olemas sellist mehhanismi, mille kaudu pidada läbirääkimisi nõukogu presidentidega. meie vestluspartneriks on siin üldasjade nõukogu see on teema, mille me kavatseme uuesti tõstatada, seda on juba korduvalt ka arutatud Euroopa Parlamendiga, presidendiga, aga me peame vaatama, kuidas me saame siin teha, aga parlament peab täiesti selgelt mõista andma, et me ei lepi mitte mingisuguse kokkuleppega, mis sõlmitakse ilma meie osaluseta ja muidu oleme valmis olema avatud. nii palju siis viimastest arengutest, arengutest, mis leidsid aset möödunud nädalal, aitäh! aitäh ja härra Pööge! aitäh! Äh, vaid mõned täiendavad märkused, sest äh, läbirääkimiste meeskond on tõesti väga üh-, väga ühtne ja kõik aspektid on meie edasiste läbirääkimiste seisukohalt väga oluliselt äh, õigusloomealased asjad, äh, kaasotsustamine ja kõnelused, mis puudutavad mitmeaastast finantsraamistikku, sealhulgas ka kõik äh, need täiendavad elemendid, mis puudutavad eelarve haldamist. ma tahaksin öelda, et me hindame väga seda, eh, kui meie kontaktgruppi tulevad komisjonide esimehed ja meid seal toetavad ja samuti eh, hindame neid eh, selgeid sõnumeid, mis teilt kui transpordikomisjoni esimehelt tulevad. mida me nüüd selles üldasjade nõukogus tegime, no see oli omamoodi pilootprojekt <laughs> Äh, leppisime kokku selle läbirääkimistel ungarlastega ja ka Taani ja Poola eesistujana toi-, toetasid seda lähenemist ja nüüd Küprose eesistujana äh, tegi seda ka, minu arvates on tegemist väga olulise pilootprojektiga, sest esimest korda ajaloos äh, kutsuti parlamendi delegatsioon osalema üldasjade nõukogu mõttevahetusel me oleme nüüd jala ukse vahelt sisse saanud, me peame hoolitsema, et seda ust uuesti kinni ei löödaks. Äh, äh, ja see heakskiidu äh, menetlus, mis ei ole kaasotsustamise menetlus, on just see, mis nõuab, et me peaksime iga hinna eest läbirääkimisi ja ei tekiks sellist olukorda, kus meie ette pannakse ettepanek, millele me saame lihtsalt öelda jah või ei nii et, et käimas on omamoodi õppimise protsess äh, ja loodetavasti see protsess äh, aitab meil siis samm-sammult äh, üksteist mõista, pidada paremini läbirääkimisi nõukoguga just eriti nendes valdkondades, kus meie heakskiitu on vaja Evalo äh, juba mainis, et me oleme sellises olukorras, et me kõnelesime kaks tundi menetlustest ja töömeetoditest ja järgmisel nädalal me võib-olla siis saavutame siis ka äh, Äh, üksmeelene äh, Küprose minister härra Maurimanis tuleb äh, Brüsselisse, aga igatahes praegu on selge, et me peame väga selgelt tegema vahet nende programmide vahel, mille puhul kehtib siis kaasotsustus ja mitmeaastase finantsraamistiku osas ning loomulikult meie sekretäriaat on ette valmistanud ka siis tekstid, mis näitavad väga selgelt, kus meil üks või teine pädevus on. loomulikult teatud hetkel läbirääkimistel võib-olla tulevad arutusele ka äh, sellised olu-, mõned olulised teemad ja, ja äh, meie äh, teatud küsimustes sekkuda ei saa, aga kui teil on meie abi vaja näiteks arvude küsimuses äh,, siis äh, me saame siin teha teatud poliitilisi avaldusi ja kokkuleppeid ja oleme valmis teid ka seekord toetama. minu, mulle isiklikult tundub, ma ei taha, et äh, üldiselt nõukogu mind hakkab kritiseerima, äh, mul on toimunud juba ka väga palju kahepoolseid kohtumisi ja tõesti, tegemist on väga kasulike kohtumisega, aga mulle näitab, et üldasjade nõukogule teeb muret Äh, äh, just see kaasotsustuse alla käivate programmide osa. Äh, nõukogu võtab endale ühe rohkem vastutust. ning üldasjade nõukogu vastutus justkui väheneb. loomulikult nad peavad lugema Lissaboni lepingut, seal on väga selgelt öeldud, mida kaasotsustamismenetlus tähendab minu arvates on samuti olunik, et oluline, et äh, komisjon, volinik Levandovski ütles väga selgelt välja, et komisjon säilitab oma seisukoha mitmeaastase finantsraamistiku osas. ja äh, selline lähenemine on väga oluline. mis puudutab nüüd eesistujamaa Küprose koostatud dokumenti Äh, siis tegemist on tõesti provokatsioonilise dokumendiga äh, ja liikmesriigid lihtsalt ütlevad seal täpsemalt välja, mida nad täpselt tahavad ja mitte ainult need, kes soovivad äh, summade vähendamist, vaid ka need, kes soovivad majanduskasvu ja töökohti ja muud. ning minu arvates on äärmiselt oluline, et meie komisjonid, mis koostavad praegu arvamusi, vahearuandeid, kõneleksid ka oma prioriteetidest ja oma vajadustest. et tuleksid välja erinevused selle vahel, mis juhtub eelarvearvudega nõukogus ja teatud poliitiliste avalduste või isegi võib-olla kohustustega, mida ülemkogu või mõni konkreetne nõukogu on langetanud on väga oluline, et parlament asuks selgele seisukohale järgnevate nädalate jooksul, siis ei saa meid süüdistada, et me äh, lihtsalt tahame arvudega teatud ülempiire ületada ja ka ei arvesta konsolideerimise ja muude probleemidega. me peame alati ütlema välja, et on äh, teatud poliitiline vastutus, paljud kohustused Ehm, näiteks nõukogu teavitab meid nendest iga kolme kuu tagant ja asju tulebki selles kontekstis näha. Ehm, üks naljakas lugu ka. meil oli ehm, üks väga hea välisesineja eh, õhtusöögil ning tema seletas, kui oluline on telekommunikatsioon ja lairibaühendus majanduskasvule ja töökohtadele Euroopas. ja ma küsisin eh, hiljem Küprose esindajalt, et, et et äh, me tõesti toetame seda ettekannet ja nad peavad oma dokumenti ka vastavalt muutma. Äh, näiteks äh, Hamburgi kandis ei ole võimalik maja müüa, kui korralikku lairibaühendust ei ole. nii et, et on äärmiselt oluline, et me pööraksime tähelepanu infrastruktuurile, energiavõrgustikule, see on tuleviku seisukohalt väga oluline, aga ärgem unustagem ka telekommunikatsiooni, sest et selline kompromiss ei oleks realistlik mis puudutab nüüd jätkuvat menetlust, siis tahaksin teile meelde tuletada, et praegu me alustame siis vahearuande ettevalmistamist, tegemist on siis äh, kõige e, neljateistkümnendal äh, või seitsmeteistkümnendal septembril on siis esimene versioon valmis. Äh, me alustame, arutame seda seejärel eelarvekomisjonis ja muudatuste esitamise tähtaeg ja arvamuste koostamise tähtaeg on kahekümne kuues september. see tähendab, et pärast seda, kui me oleme saanud kõik muudatusettepanekud, on järgmine samm äh, võib-olla korrigeerida oma teksti, sellepärast et me ei tea veel täpselt, mis juhtub pärast kahekümne neljandat, kui üldasjade nõukogu võib-olla võtab vastu uue dokumendi. kas nad üritavad minna kaugemale? või hakkavad asjadega viivitama, nii et, et me peame arvestama sellega, et menetlus on väga paindlik. me peame väga kiiresti reageerima sellele, mis toimub ning meil on praegu plaanis eelarvekomisjonis hääletada kümnendal, üheteistkümnendal oktoobril ja täiskogul siis eh, oktoobri teisel täiskogul. me ei tea veel täpselt, mis sellest eh, miniistungist saab Äh, võib-olla me hääletame teisipäeval novembris, ma ei tea, kas siis on juba liiga hilja selleks, et äh, nõukogule mõju avaldada, kas nii äh, jät-, jätame ennast ilma võimalusest pidada läbirääkimisi eesistujamaa Küprosega või peab ikkagi nõukogu parlamendi seisukohaga korralikult arvestama, nii et, et kõiki neid küsimusi tuleb veel arutada, aga ma arvan, et meil on vaja väga paindlikku menetlust äh, ning äh, teatud punktides meil on vaja originaalset raportit siis äh, kohandada, arvestades sellega, mis läbirääkimiste laua ääres toimub. niisiis, äh, loomulikult me jätkame ka neid kohtumisi raportööridega, kohtume juba Strasbourgis ja niimoodi hoiame üksteist kursis sellega, mis siis toimub nii õigusaktide vallas kui ka äh, mitmeaastase finantsraamistiku vallas, aga ma arvan, et praegu meil on üsna väga, üsna hea lähtepunkt, äh, parlament oma sõnumites on olnud ühtne ja me peaksime selliseks ka jääma, vaatamata sellele, et äh, komisjonides on siin teatud probleeme aja jooksul need probleemid lahenevad ja ainult niimoodi me oleme parlamendile edukad, aitäh! suur tänu mõlemale kõnelejale, lihtsalt infoks teile, meie kaheksateistkümnendal septembril oma arvamuse üle hääletama hakkame, nii et siis see on eelarvekomisjoni ees järgmisel päeval ilmselt. nii et oleme ajagraafikuga õiges kohas. edasi kõnelejad härra Rikee, härra Sender, härra Kantšan, kas keegi soovib veel sõna? nii et alustame härra Rikeega. Euh, aitäh! Äh, suur aitäh selle sõnavõtu eest ja aitäh äh, selle eest, et te juba kaks aastat olete pidanud seda väga rasket võitlust. Äh, ma tean, et väga raske on tihtipeale isegi dialoogi alustada Äh, ma tean, et asjad on rasked ja te ei ole jõupingutusi säästnud. meie jaoks loomulikult pakub erilist huvi Euroopa ühendamise rahastu. see on ähm, meie suur võimalus ähm, osaleda majanduskasvus ja võitluses tööpuudusega ning äh, see on ka võimalus äh, arendada transpordi infrastruktuuri loomulikult kui me kuuleme nendest probleemidest, mida räägitakse, kärbetest ja nõnda edasi, see on loomulikult see igapäev, millega te oma arutelude käigus kokku puutute. jah, komisjon võib-olla ütleb, et jah, viiskümmend miljonit või mida iganes ei sobi niisiis äh, me tõesti oleme mures, kui me kuuleme, kuidas kõik liikmesriigid nõukogus räägivad töö, majanduskasvust, võitlusest tööpuudusest ja äh, siis hakkavad järsku äh, äh, asju kärpima. mina tahaksin tõstatada ühe asja, mis meile suurt muret valmistab. Te ütlesite, et te peate väga oluliseks, et komisjonides hakatakse arutama neid teemasid, mida tahetakse nõukoguga tõstatada. ja me peame arutama neid asju ilma arvudeta, sellepärast et eh, eelarvekomisjonis selline otsus langetati. Eh, nimelt, et siis eh, komisjonid lihtsalt tegelevad selliste suurte poliitiliste teemaga ja arvude üle hakatakse kõnelema hiljem Äh, regikomisjonis meil on probleem, me räägime sellest kümnest äh, miljardist, mida tahetakse ühtekuuluvusfondist äh, võtta Euroopa ühendamise rahastu jaoks. selles komisjonis on seisukoht radikaalselt erinev. me räägime väga olulisest teemast ning mulle, mulle on jäänud mulje, et äh, meile tahetakse siin kuidagi survet avaldada. aga kui need kümme miljardit äh, oleksid kuidagi tsentraalselt eraldatud, siis minu arvates oleks see parem. Äh, miks? sellepärast, et kaasfinantseerimise määr Äh, väljaspool ühtekuuluvusfondi oleks äh, väiksem. Äh, ja see oleks tihtipeale üle, isegi üle viiekümne protsendi, nii et, et see kümme protsenti ühtekuuluvusfondist oleks tegelikult parem ma, ma loomulikult on meil vaja investeeringuid äh, suurtesse äh, infrastruktuuriprojektidesse, aga siin meil tekivadki probleemid äh, ühtekuuluvusriikides nii et, et see Euroopa ühendamise rahastu oleks äärmiselt oluline Euroopa integratsiooni jaoks. komis-, riigikomisjoni seisukoht on äh, minu arvates, äh, ei ole väga õige ühtekuuluvusriikide äh, seisukohast. aga me peame neid riike siiski aitama, sellepärast et nad on dialoogile avatud. niisiis, kuigi nende seisukoht on võib-olla transpordikomisjoni seisukohale vastupidine ja isegi volinik Haan on äh, öelnud, et on parem, kui asjad jäävad tsentraliseerituks äh, ei saa lubada, sellepärast et parlament tuleb äh, välja väga erinevate ettepanekutega ja on äärmiselt oluline, et meil siiski oleks ühtne lähenemine Äh, me ei saa siin jääda, äh, olla justkui nagu-, nagu kaks sir-, sirgjoont, mis kunagi ei ristu. Äh, tegemist on väga olulise Euroopa projektiga, projektiga, mis on suunatud majanduskasvule, nii et teema on äärmiselt oluline. suur tänu sotsialistdemokraatide nimel, palun proua Jalas Sender. Äh, suur tänu, härra esimees, ma olen nõus härra Rikeega äh, mõnes osas ja suur aitäh, et te andsite meile ülevaate ka nendest edusammudest, mis kõikidest tõketest hoolimata on tehtud. tore siiski, et edasiminekut on näha ja et nõukogu äh, saab aru ka sellest, et nemad ka omavahel hakkama ei saa. nii et igatahes on vaja kahesuunalist tänavat, kus toimuks arvamuste vahetus meie jaoks oluline probleem on tegelikult hetkel komisjoniga. nimelt see, et me püüame avada läbirääkimisi sel ajal, kui ka teised komisjonid täpselt sama püüavad. ja me peame leidma õige ajakava, õige tempo ning saama kõikidele äh, küsimustele vastused teie ülesanne oleks kõiki neid äh, läbirääkimisi koordineerida. kindlasti ei saa öelda, et äh, väga suur osa parlamendist seisab äh, sellel samal poolel, kui nii ei ole. loomulikult igas üksikus komisjonis on probleemid, komisjoni esimehed äh, on eh, vahel problemaatilised aga, aga kaheksakümmend kaheksakümmend protsenti me saame kindlasti oma taha loodetavasti, eriti tänu teile, härrased, eh, tehtud töö eest. igatahes on vaja kutsuda inimesi korrale, nii et me saaksime edasi liikuda võimalikult kiiresti. ma olen eh, raportööride seisukohtadega nõus ja Äh, väga saar-, äh, sageli öeldakse, et äh, risk on see, et Euroopa ühendamise rahastust kaovad ära mitmed miljonid või et need suunatakse tagasi ühtekuuluvusfondi. meie oleme püüdnud rõhutada seda, kui oluline on Euroopa ühendamise rahastu roll, sellepärast et see teeb palju ühtekuuluvuse tarvis ära. kui ühtekuuluvust tahta, siis täpselt ühendamise rahastu on see, kuhu raha tuleks suunata. aga eh, sellegipoolest on eh, tekkinud mitmed hirmud selles osas. aga need kolleegid, kellega ma olen rääkinud, on alati öelnud, et komisjon teeb kõik omalt poolt, mis võimalik, selleks, et tagada, et meil oleks vahendid selleks, et oleks võimalik ka meile olulisi projekte teostada. kui see raha ei suuna-, kui seda raha ei suunata tagasi Ühtekuuluvusfondi, kui see suunataks samas, siis võiks öelda, et äh, Euroopa ühendamisrahastu põhimõtetega ei olda nõus, aga mis saab siis edasi, kuidas see mõjutab telekommunikatsioonisektorit näiteks? tuleb silmas pidada, et me räägime siiski telekommunikatsioonisektoris suurtest ettevõtetest, mis liikmesriikides äh, pakuvad äh, vastavaid teenuseid, aga need äh, ettevõtted omakorda hoiavad liikmesriike omavahel koos, sest nad pakuvad ühtekuuluvusvõimalusi. kas te võiksite meid valgustada, kas Euroopa ühendamise rahastu saab vähemalt minimaalse rahastamise nii, et meil oleks võimalik välja ehitada taristu, võrgustik, mis tõeliselt töötab ja võimaldab minimaalset äh, kommunikatsiooni. I... suur tänu, proua äh, Maisner, härra äh, Kantšan peab ära minema, kas teil on midagi selle vastu, et ta saaks ennem sõna ja siis, siis saate teie? sobib? hästi, Antoni, palun. suur tänu. Eh, no ehm, mi spiace, però volevo approfittare di questa occasione. tõepoolest, eh, ma tahtsin kasutada võimalust vastata sellele provokatsioonile praegu nõukogude po-, nõukogu poolt, mis on tulnud, eh, millegi umbes sarnasega. mina nimelt olen veendunud, praegu on olukord dramaatiline, juhtunud on katastroof, maja põleb ja me peame mõtlema, milline on siis meie poolt järgnev tehtav samm. tund aega tagasi samas komisjonis rääkisime me uuest TNT võrgustikust ja see tähendab ka väga suuri investeeringuid teatavasti veel üks komisjon, mille liige ma olen, seal räägitakse TEN-E võrgustikest ehk erinevatest äh, telekommunikatsioonivõrgustikust. nüüd mõeldes suurtele taristu küsimustele, äh, siis mõtted on head, aga puudub rahaline ressurss nende rakendamiseks. liikmesriigid ja erinevad piirkonnad omavad tegelikult väga ra vähe raha sellisteks projektideks, mõningates Euroopa kohtades see raha on olemas, mõnedes kohtades aga üldse mitte ja kui me üldse solidaarsusest saame rääkida, siis nii tulebki asja vaadata. minu arust on kaks võimalust. kõigepealt, kas me võtame selle väikese vahendite hulga, mis olemas on, ja selle asemel, et seda lihtsalt äh, õhku loopida, peaksime me tagama, et, et oleks võimalik mingisuguseid alternatiive ellu kutsuda. üks näide selle kohta eelmisel aastal äh, kiitsime me heaks äh, EF-fondi, mis tegeleb äh, energiasäästuga. sinna sai süstitud kakssada kakskümmend miljonit eurot ja meie kalkulatsioonide põhjal see niimoodi oli, see summa. nüüd luuakse tõeliselt toimivaid projekte mõningad äh, on neist äh, iduettevõtted, aga kindlasti vajavad nad tulevikus äh, suuremaid investeeringuid. nii et igatahes on vaja mõelda mingisuguse sellise taolise fondi peale, kust raha oleks võimalik saada. infrastruktuuriprojektide puhul oleks ju vaja kindlasti võimendusefekti, nii et reaalsed rahalised vahendid oleksid olemas ja investeeringutest oleks võimalik osa võtta. ja teine oluline külg, kui meil on nüüd projektivõlakirjad, siis kakssada kakskümmend miljonit eurot võetakse garantiidest, garantiidena meie projektidest välja kahe tuhande neljateistkümnenda, kahekümnenda aasta perioodiks veel kokku lepitakse, aga meil on vaja tõelist raha, tõelisi ressursse selleks, et üldse garanteerida projektide toimimise võim-, võimelisust. nii et äh, üks võimalus siis luua mingisugune eraldi fond, teine võimalus äh, projekti võla, võlakirjad, aga siin on põhimõtteline poliitiline valik, nimelt kas pöörduda Euroopana kõik koos finantsturgudele, me ei räägi siin oma võlgade lunastamisest, tavaliselt kui võlakirjadest räägitakse, siis ikka seda silmas peetakse, aga me räägime konkreetselt tuleviku arengute paketist, me oleme kõik sellest huvitatud, ma ei räägi siin võlgade ühisest jagamisest ega millestki muust sellisest. nii et täna on meil see võimalik teha see samm edasi, astuda finantsturgudele ja küsida raha investeeringuteks, sest tegelikult kogu Euroopa eraldi ootab äh, majanduskasvu hoogustamist, taristu on reaalselt vajalik ja teine aspekt on see, et me oleme kukkunud äh, täieliku ma-, madalseisu majanduse mõttes ja meil on vaja sellest ka üle saada. nii et äh, nõukogu peaks provotseerima. suur tänu! nii nagu te ilmselt äh, aru saite, siis Antonio on kirglik projekti võlakirjade toetaja meie komisjonis. aga nüüd proua Maisner, palun! suur tänu, härra esimees Antonia, kas te olete val-, äh, olete lõpetanud? mulle tundus, et kui Antonia tahab veel rääkida, siis ma ootan nii kaua, kui ta on lõpetanud, aga äh, suur tänu kõigepealt siis äh, kahele raportöörile, et te tulite meie ette täna rääkima, see on väga hea, sellepärast et loomulikult rahaküsimused on meile kõigile väga olulised ja need kaks raportööri Teie enda komisjonis on see väga oluline ja ka meil jaoks tegelikult, kus TNT ja ka eh, Euroopa ühendamise rahastu, mõlemad on väga olulised teemad. see tund-, eh, näib mulle, et eh, tegelikult nende kahe asja puhul on kõige olulisemate tuumteemadega tegelemist, tegemist ja tavapäraselt ma ei taha üle korrata asju, aga täna on see oluline, sest näib mulle, et erinevad äh, fraktsioonid äh, on nõus, et Euroopa ühendamise rahastu järgmises mitmeaastases finantsraamistikus äh, on väga oluline osa. me tahame tegutseda Euroopa kodanike tuleviku nimel ning igasugused taristuprojektid on selle jaoks väga olulised ja loomulikult telekommunikatsioon, energiasektor ja siin räägime enamasti transpordist, transport, kui me räägime siin tuumvõrgustikest, Äh, ja, ja muudest võrgustikest, siis äh, me oleme nende asjade üle otsustamas või oleme otsustanud, aga raha on nende asjade jaoks vaja ja loomulikult ma saan aru seda, et äh, liikmesriigid on rahalises mõttes väga raskes olukorras, seda me teame kõik, aga ma olen täiesti kindel, et viisteist miljardit eurot seda tuleks kindlasti toetada, seda era-, eraldist ja seal osas ka transpordi osa jaoks me räägime praegu ühtekuuluvusmaadest ja kümnest mil-, miljonist eurost on sageli eh, juttu. Eh, eh, küsimus on, kas võiks anda see liikmesriikidele eraldi, need vahendid, või panna need ühte patta. meie arust on hea see, et kui see raha suunatakse ühtsesse fondi, sellepärast et siis saab seda kasutada koos, nii et igal juhul me tahaksime anda signaali omaenda komisjoni poolt, et äh, kõik need teemad on väga olulised, äh, mitte ainult, et meil on väga tore siin rääkida taristuprojektidest ja transpordist üldiselt, aga sellepärast, et siseturule, ühisturule on see väga oluline ja nüüd Antonia kaitses siin loomulikult projektivõlakirju, aga siin need on olemas juba järgmises mitmeaastases finantsraamistikus ja eelarveperioodiks kaks tuhat kolmteist ka, aga oluline on see, et raha oleks võimalik äh, äh, võimendada, Olli Rehni jaoks näiteks oleks oluline selline äh, sõnum anda, kui saaks siia kaasata ka Euroopa Investeerimispanga, siis viiekümnest miljardist eurost saaks palju rohkem raha veel, nii et meile on kindlasti oluline see, et integreeritud merepoliitika on see, Äh, mis on samuti oluline, siin on meil eraldi eelarverida olemas, siin ähm, ka meresektor üleüldiselt majanduses mängib tulevikus rohkem rolli, nii et äh, väike aspekt siin, aga minu jaoks väga oluline, aitäh! suur aitäh! proua Düran! aitäh, esimees! kõigepealt tahaksin ka mina tänada meie mees, läbirääkijate meeskonda ma arvan, et informatsioon liigub väga hästi ja see on väga hea, et info liigub kõikidel tasanditel, kõigi läbirääkimise tasandite kohta, mis puudutavad siis nõukogu, nõukogu presidenti, meid. tahaksin kiiresti peatuda üsna mitmetel asjadel, nagu härra Rikkeegi ütles, on väga oluline, eriarvamustel oleme me siis transpordikomisjonis või regionaalpoliitika komisjonis me koostame praegu vahearuannet ja ma loodan, et selle vahearuande osas me suudame välja töötada parlamendi ühise seisukoha, mis on tugev ja ühtne äh, ja oleks ambitsioon, ka ambitsioonikas. ma tahaksin siinkohal lisada, et need äh, äh, täi-, täiskogu saalis toimuvad arutelud mõjutavad seda vahearuannet, sellepärast et läbirääkimiste ajakava on ju ka väga oluline ja minu arvates ei ole oluline, kus see minitäiskogu istung toimub, oluline on, et see toimuks. igatahes me räägime selle, käsitleme seda teemat ka esmaspäeval Strasbourgis parlamendi juhatuse koosolekul, nüüd teiseks me varsti kõneleme ka Simsoni raportist, mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku ma äh, loodan, et meil õnnestub saavutada kokkulepe äh, ja me pöörame transpordis tähelepanu just nimelt koostöövõimele, äh, kõigile nendele asjadele, mis võimaldavad meil saavutada lisandväärtuse ja ja ma arvan, et meil õnnestub saavutada selles Simsoni raportis ka hea sidusus erinevate programmide vahel äh, ja ka kõige selle vahel, mida me teistes valdkondades oleme teinud, me peame praegu tegutsema ilma arvudeta. me peame vaatama, kuidas see kõik toimib ma tean, et Küpros eesistujana lähtub sellest loogikast, sest arve, arve, arve ei arutata. aga mina olen igatahes, usaldan täielikult meie läbirääkimise meeskonda Äh, ja eks me aruta neid asju veel hiljemgi, aitäh! Äh, härra Siile, äh, suur tänu, tahaksin tänada samuti härrasid Pööget ja Kalfinit selleks, selle eest, et meiega teavet jagasite ja soovin teile edu teie töös. tahaksin alustada sissejuhatuseks ainult veel laiema poliitilise teemaga, nimelt mitmeaastane finantsraamistik kehtib aastani kaks tuhat kakskümmend, aga siinsamas räägiti, räägitakse uutest aluslepingutest ja muust, nii et äh, olukord on ebakindel, samuti poliitilise argumendina kasutada tahaksime, kui me kasutame Euroopa Liidu visiooni, nähes seda föderaalriigina rohkem, siis on meil vaja vaadata ka, et eelarvest läheb väga palju eh, erinevatele valdkondadele, näiteks sotsiaalküsimused, eh, kaitseküsimused ja nii edasi, see on eh, kogu SKT-st näiteks Ühendriikide puhul kakskümmend protsenti ja samas, kui me kasutame mitmeaastast finantsraamistikku ja nii edasi, siis ei saa ju finantspoliitika eh, juhtimist ainult anda üle Brüsselile ja Frankfurdi institutsioonidele ning eh, samas kasutada nii suurt hulka eh, erinevatele mm, eelarveridadele SKT-st. aga tulles tagasi meie Äh, komisjoni juurde, siis Euroopa ühendamise rahastu on minu jaoks äh, väga suureks ohuks äh, selles osas, et infotehnoloogiast juba oli juttu. jah, kui me võtame viiekümnest miljardist kümme ära, jääb nelikümmend alles ja ühen-, ühtekuuluvuspoliitikat vähendataks või me räägime siin ülempiirist kaks koma viis protsenti ähm, ülem, ülempiiri ja mitmetele riikide jaoks, kes sealt praegu abi saavad, äh, on see äh, samasugune. kui me võtaksime neljakümnest miljardist kümme veel maha, siis on äh, kolmkümmend miljardit alles, jagame selle pooleks, viisteist miljardit ja mi-, mis jääks üle siis Euroopa ühendamisrahastule? minu arust äh, ühtekuuluvusriigid ei saa kasutada Euroopa äh, ühendamise rahastu vahendeid koridoride äh, rahastamise jaoks, sellepärast nad ei saa riikliku kaasrahastamisosa kokku. ja kakskümmend, aastaks kaks tuhat kakskümmend on meil vähem ühendatud Euroopat, suuremad lõhed on Euroopa tuuma ja perifeeria vahel, ja, ja meil on edukamad riigid ja vähem edukamad riigid. poliitikutena peame mõtlema seitse-kaheksa aastat äh, tänasest päevast ette selleks, et äh, mitmeaastast finantsraamistikku läbi rääkida üldse. suur tänu! ja lõpuks äh, härra Tabaka, palun! suur tänu, härra esimees, omalt poolt kolm lühidat küsimust, loomulikult kahele härrale suur tänu täna tulemast! eelnevad mõningatest kommentaaridest ilmselt te saite aru, kui oluline on meie komisjoni jaoks Euroopa ühendamise rahastu, aga loomulikult on ka sidusus siin vajalik TNT suunistega ja minu küsimus teile on, kas teil on taustainformatsiooni selle kohta, kuidas teie läbirääkimiste meeskond või näiteks nõukogu läbirääkimiste meeskond näeb kahevahelist sidet, kui Euroopa ühendamise rahastu vahendeid kärbitakse, siis mõjutab see ka TNT võimalusi, need kaks on seotud omavahel. teine küsimus on sellega seotud, nimelt Euroopa ühendamise rahastu eelarve väheneb ja nii, nagu kolleegid juba ütlesid, siis osa oli selleks ette nähtud uudseteks rahastusvahenditest, et, et kasutada ära võimendusefekti, aga kui äh, innovatiivseid rahastusvahendeid vähendatakse, siis tähendab, et ka võimendus on väiksem ja raha kokkuvõttes vähem ja see konkreetselt äh, nä-, äh, vähendab ka projektide arvu, mida on võimalik praktikas rakendada. ja edasi kümme miljardit äh, ühtekuuluvusfondist, ma arvan, et oluline oleks hoida seda Euroopa ühenduse rahastus, kontrollikoda avaldas hiljuti raporti raha kasutamise kohta ühtekuuluvusfondist ja seal avastati mitmeid rikkumisi. minu arust, kui kümme miljardit kanda üle Euroopa ühendamise rahastusse, siis oleks see väga mõistlik ma tean, et parlamendis on ka siin arvamuste lahknevus, äh, näiteks äh, regikomisjonis ja nii edasi, aga ma arvan, et kui me suudame selles äh, ühendamise rahastus hoida seda raha, siis oleks see ühendatud ka Euroopa üleste teiste investeeringutega ning oleks mõistlikult kasutatav. suur tänu, ütleb härra esimees, tahaksin siin jätkumärkusena öelda, et meie jaoks oluline Euroopa ühendamise rahastu osa on Euroopa lisandväärtus ja see, et kui päris aus olla, siis kui liikmesriigid saavad öelda kõva häälega, mida nemad tahavad konkreetselt, siis me ei saa Euroopa lisandväärtusega projekte, me saame liikmesriikide huvidest lähtuvaid projekte ja sinna raha kulubki. ja see on tegelikult suur oht, mis äh, tundub vähemalt, et äh, selline kirves meie pea kohal ripub kas äh, härra Pöge ja härra Galfan saaksid nüüd ehk kokku võtta selle arutelu? Äh, näib, et vahet pole tegelikult, kes alustab, ütleb härra Pöge, sellepärast et me oleme üsna üksmeelsed. alustan sellest, et vastata Dominic Riquele. kõigepealt äh, kogu arutelu käib praegu ilma konkreetsete numbritega, jah, see on selleks, et tänasel hetkel ei toimuks arvamuste väga suurt lahknemist parlamendis. Äh, samal ajal enamik teab, millistest numbritest käib jutt. me räägime komisjoni poolt ette pandust, äh, sealhulgas ka Euroopa äh, ühendamise rahastust, siis Sure raporti eh, kohta kaks tuhat kolmteist pluss viis protsenti, eh, lisaks eh, nõutavast eelarvevahenditest, et täita kõiki ka Lissaboni lepingut tulenevat kohustusi ning lisalausena öeldakse, et kui nõukogu ei ole nõus vabastama selliseid eelarvelisi vahendeid, siis me kutsume nõukogu üles defineerima negatiivseid prioriteete, mille jaoks raha ei jätku see on üks oluline element, praegu on puudu ähm, avalikust debatist palju, äh, me räägime siin mitte ainult transpordivõrgustikest, me räägime arenguabist, me räägime äh, sellest et, et äh, kolm protsenti meie SKT-st kuuluks teadus- ja arendustegevuseks, me selliseid eesmärke ei täida juhul, kui me vähendame eelarveridu, me ei saa hoida oma rahvusvahelistes kogu- äh,, rahvusvahelistest kohustustest kinni eh, arenguabi null koma seitse protsenti ja ma arvan, et need arvud ja need projektid tööle ei saa siis hakata mitmeaastases finantsraamistikus, nii et meil on kas valik nüüd praegu kas me võtame vähemaks oma poliitilisi lubadusi, eh, kärbime lubadusi eh, või kohandame numbrid vastavalt aga olgem ausad, ja nõukogu tuleb tegelikult kogu aeg uute kohustuste, uute lubadustega ja nad ei mõtle selle peale, et äh, ressursse on vaja eelarveliselt äh, nende lubaduste täitmiseks. mis puudutab äh, siis Regionaalarengu Komisjoni probleeme, siis kui siin kojas head lahendust ei leita, liigub äh, küsimus edasi ülemkogusse ja ma kahtlen, kas see on parim lahendus, nii et minu jaoks on kaks võimalust. esiteks rääkida konkreetselt esimeeste, raportööride ja koordinaatorite vahel erinevates komisjonidest, et lahendus leida. ja kui siin äh, kohustuste osas äh, ei toimu mingisuguseid kokkuleppeid, siin esimeeste kohtumistel ehk oleks vaja see leida, tuua inimesed kokku ühte saali ja leida lahendus. tavapäraselt me nii käitumegi, ütleb esimees. põhimõtteline positsioon, mida me oma aluseks oleme Sõre raportis vähemalt pidanud, oli see, et me külmutame need summad, mis ühtekuuluvuspoliitika jaoks kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist ette olid nähtud ja põllumajanduse osas ka kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta tasemele külmutada äh, rahad mida iganes siis mitmeaastane finantsraamistik numbriliselt kaasa toob, on meil endiselt tegelikult liikmesriike, kes tahavad ühesaja äh, miljardi osas äh, kärpida mitmeaastat äh, finantsraamistikku kahte protsenti, kahest protsendist aga Euroopa Parlament ei ole nõus loobuma, vähemalt mitte juhul, kui sünnib uus kokkulepe. ja see on meie läbirääkimiste positsioon ning see on ka see manööverdamisruum, mis meil lõppkokkuvõttes on, ilma et me läheksime siin praegu strateegilistesse detailidesse rohkem ma tean, et selles kontekstis on vaja ka uudsetest rahastamisvahenditest rääkida. näiteks on meil praegu olemas Euroopa Liidu eelarves garantiifond, mis tagab, Euroopa Liidu investeering, Euroopa Investeerimispanga investeeringuid kolmandates riikides. ja praeguse mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimistel püüdsime me tuua esile uudsete rahastamisvahendite äh, olulisust äh, konkreetsete programmide, transpordivõrgustike äh, ja muu tarvis. nii et ma arvan, et me ei peaks kindlasti äh, kindlasti eelarve vähendamise osas praegu sellest arutelust loobuma. ma arvan, et oluline on see, et parlament osaleks nendes finantsvahendites ja alternatiividest ning ei kaotaks seda, mida me oleme Euroopa-üleste võrgustike äh, arutelul saavutanud, äh, defineerisime ja panime paika oma prioriteetsed äh, projektid nii et äh, läbi prioriteetsete projektide ja äh, tagatiste peaks parlament olema sellel positsioonil, et äh, finantsinstrumente mõjutada. sest selge on see, ükskõik, kas me oleme väga Euroopa-meelsed või oleme lihtsalt ühisturgu toetavad, ükskõik, mida me teeme telekommunikatsiooni, transpordi ja energiapoliitika valdkonnas, on igatahes meie siseturu Eh, huvides, eh, töökohtade kasvu huvides ja majanduskasvu huvides. nii et eh, me peame mõtlema alternatiivide peale, aga väga selgetel tingimustel. ma arvan, et proua Maisner rääkis ka nendest küsimustest, mis puudutab merepoliitikat, siis me räägime rohkem taristust, komisjoni poolt on tehtud ettepanekuid teistes valdkondades ka, siin ähm, mereuuringute osas ja teadusuuringute osas üldisemalt. nii et me saame neid tegevusi Euroopa tasandil rohkem taot-, toetada, et hoogustada tuleviku tarvis kasvu ja võimalusi selles valdkonnas. mis puudutab ühtekuuluvuspoliitika aadressil tehtud kriitikat, siis ähm, minu valimis valimisringkonnas on väga oluline, millised, kuhu kulub Euroopa raha, millised on konkreetsed projektid, kuidas seda raha tõhusamalt kasutada. ja see on oluline selleks, et, et saada mingi hea numbriline lahendus praegu aga koos kaasotsustusmenetlusega ning eelarve aruteludega äh, kutsume me üles äh, läbirääkijaid lihtsustama mängureegleid. ma ei ole nõus, et teatud programmide osas äh, halduskoormus komisjonis või ka liikmesriikide jaoks suureneb kuidagi. see ei ole kindlasti eelarve konsolideerimise huvides ja ÜPP kuulamisel ma oma fraktsiooni nimel eile ütlesin ka seda, et oluline on see, et läbirääkimiste lõpus äh, käib läbi tulemus äh, bürokraatia kontrollist, sest lugedes äh, kaasotsustatud projektide, programmide osas praegu muudatusettepanekuid, on oluline see, et need reeglid, mida me oleme nüüd välja mõelnud, täidavad eesmärki bürokraatia vähendamiseks. ja kui rääkida strateegiast, siis on meil vaja rääkida omavahel teatud strateegiatest või nende kohandamisest äh, vastavalt, äh, millised võimalused meil läbirääkimistel on äh, ja Küprose eesistujaga teha seda enne ülemkogu aset leidmist, et me ei oleks äh, mängust kõrvale jäetud, aga vaheraportite ja arvamuste esitamise aeg on varsti. olen näinud ka juba mitmete liikmete poolt tehtud äh, arvamusi, mitmed on nendega seotud äh, mitmeaastase finantsraamistikuga, mõned ka kaasotsustusega. aga praegu on huvitav see, et keegi ei maininud suurte projektide, näiteks Galileo ja ka sealhulgas näiteks ITER-i puhul, meie ütlesime, et me oleme põhimõtteliselt eelarve ühtsuse poolt, aga põhimõtteliselt need summad, mis nüüd suunatakse komisjonist välja, tuleb taasintegreerida, sest vastasel juhul need teised projektid ja programmid, mis on ka parlamendi huvides, kannatavad ja ja väga oluliselt. Äh, kui numbreid aga vähendatakse, siis äh, see rahade äh, integreerimise võimalus väheneb ja tulevikus tähendab see seda, et me ütleme, et me tahame oma rahvuslikust jõukusest üks protsent suunata eelarvesse ja siis konkreetsed numbrid ühe või teise projekti jaoks kui see on tulemus, siis Euroopa Liidu eelarve ühtsuse küsimus on väga suure küsimärgi all tulevikuks, mitte ainult järgmiseks mitmeaastaseks finantsraamistikus, aga ka teiste projektide puhul võib juhtuda see, et tulevikus toetavad konkreetset projekti näiteks kümme liikmesriiki ja komisjon on nõus siseriiklike panustega ning me, ning ühtsus puudub nii et äh, küsimus on, äh, kuidas konkreetsete olukordadega toime tulla, meie üks põhimõte on see, et äh, neid summasid tuleb kokku liita, ilma et kahjustada saaksid teadus- ja arendustegevuse võimalused, aitäh! Mr. Chairman, I, I don't want to abuse with your patience and the patience of the members, uh, but uh, I would just like to mention one thing since you... Uh, jah, Äh, äh, paljud rääkisid siin Euroopa lisandväärtusest. Nikuusias äh, me rääkisime sellest, kuidas, et meil on olemas need, kes toetavad ühtekuuluvust ja need, kes toetavad paremat kulutamist ja mõlemad leerid on üksteise vastu. Äh, üht, äh, ühtekuuluvus ja parem äh, kulutamine ju ei välja, välista teineteist, niimoodi on võimalik saavutada ka paremat lisandväärtust. võib-olla see ongi viis, kuidas me peaksime lähenema kogu Euroopa eelarvele E, Euroopa Liidu eelarve on paljude liikmesriikide jaoks e, üks väga oluline investeering, see toob e, uusi vahendeid avalikku sektorisse ning kui me kõneleme liik-, liikmesriikide eelarvete konsolideerimisest, see on protsess, mis on käimas kogu Euroopas ja see on täiesti loogiline, siis me peame aru saama ka sellest, et üks väheseid vahendeid, mis võimaldab stimuleerida Euroopa majandust, on Euroopa Liidu eelarve, kui see eelarve on korralikult koostatud, kui seal on korralik finantsvõimendus. aitäh! Eh, tahaksin teid mõlemaid tänada teie ettekannete eest ning eh, samuti tahaksin teid tänada selle eest, et te vastasite meie küsimustele, nagu te teate, mina olen raportöör ja meil kohe eh, toimub tõenäoliselt lühikene arutelu <laughs> selles punktis ning äh, raportöör juhtis äh, õigesti tähelepanu äh, sellele, et mõned muudatusettepanekud on mõeldud rohkem normaalse õigusloome menetluse jaoks kui mitmeaastase finantsraamistiku jaoks. nii et, et te juba ütlesite ette ära, mida mina tahtsin öelda, aga ma võin teile kinnitada, et minu arvamus tõesti peegeldab ka seda seisukohta te saate minu arvamuseni umbes nädala pärast. suur aitäh teile mõlemale ja me tõesti eh, hindame väga seda, et te meile aega leidsite ja hindame ka neid eh, paljusid tunde, mida teie ja teie personal nendele läbirääkimistele olete pühendanud. Eh, nendele läbirääkimistele, mida te peate siis nõukogu inimestega, vaenlastega, nagu mina neid kutsun. Te mäletate minu Äh, analoog, äh, analoogia, et äh, nõukogu on kuskil vee all peidus ja kui te kõige vähem ootate, siis ta tõuseb pinnale ja haarab teist kinni. nii et, et minu arvates on see väga hea analoogia sellest, kuidas nõukogu toimib. igatahes suur aitäh teile! Okay, next item is the Äh, jätkame nüüd siis mitmeaastase finantsraamistiku arvamusega ja tahaksin äh, saadikutele seletada, et suvevaheaja tõttu ei ole muudatusettepanekuid jõudetud veel kõigisse keeltesse tõlkida, aga äh, kuna need raportöörid täna siin olid, siis kasutame seda mõttevahetust ära, et saaksime seda aru, arvestada siis ka oma aruteludes ning hääletus on meil seitsmeteistkümnendal septembril, äh, päevakord meil on siis juba isegi väga tihe. Äh, äh, nii et, et seetõttu ma mõtlesin, et on hea, kui me seda teemat täna arutame ja siis saame kompromisse järgmise nädala Strasbourgis arutada, aga igatahes paljud muudatusettepanekud, mis on esitatud, on kooskõlas minu arvamusega Äh, osad äh, on liiga üksikasjalikud ja kõnelevad äh, mõningatest aspektidest, mille kohta, nagu juba öeldi, peaks käima tavalise kaasotsustusmenetluse alla ja mitte mitmeaastase finantsraamistiku alla, nii et ma soovitan neid muudatusi mitte esitada ja samuti tahaksin juhtida teie tähelepanu muudatusele kolmteist, kus me paneme paika raamistiku rubriikide jaoks ähm, ja ma siin äh, lähtume sellest strateegiast, mida meie raportöörid on kasutanud ja ärme siis äh, nõukogu seatud lõksu lange. põhimõtteliselt äh, arvan ma, et me peaksime üksikasjad jätma õigusloome menetluse hooleks, eriti mis puudutab Euroopa ühendamise rahastut Äh, selles arvamuses peaksime me äh, e-, äh, saatma lihtsalt lühikese selge sõnumi, veenmaks nõukogu ja ka olulisi tegijaid Euroopa Parlamendis ja just seetõttu ma tahtsin, et me arutaksime seda asja täna, kui me oleme kaks raportööri ära kuulanud, me peaksime hoolitsema selle eest, et piisav raha transpordile on oluline selleks, et Euroopa majandus taastuks, et meil oleks majanduskasv ja töökohad. niisiis Äh, sellega lõpetaksin. Äh, mõningaid muudatusettepanekuid ma ei saa toetada, sellepärast et minu arvates nad on õigusloomega seotud. aga äh, nende muudatuste sisu tegelikult on üsna hea, nii et, et ma üritan siin midagi välja, välja töötada, vaadata, kas on võimalik luua kompromisse aga muudatusega kaks, neli ja seitse, mida on esitanud proua Aive viis, üksteist, kakskümmend neli proua Düraanilt, üheksa härra De Bakkerilt, kümme ja kakskümmend viis äh, De Veirakilt, äh, kakskümmend ja kakskümmend kolm härra Takseiralt nagu ma ütlesin, ma olen valmis vaatama, kas mul õnnestub sisu kuidagi alles jätta, et meil ei tekiks sellist kokkupõrget õigusloome menetluse ja finantsraamistiku vahel. eks vaatame, mis saab. ülejäänud muudatusettepanekud et ja äh, siin on selliseid muudatusi nagu neliteist ja kolmkümmend üks, mis puudutavad finantsvahendeid või minu enda kakskümmend kuus ja proua Ayala kakskümmend seitse ja proua Teie Tüveiraki kakskümmend kaheksa. ma arvan, et nendes osas me saame ka mingi kompromissi sõlmida ning ma arvan, et ka teised muudatusettepanekud on väga olulised lisandused, nagu muudatus üks proua Ayalalt, kolm härra Rikeelt äh, ja kuus ja kakskümmend üks, proua Tikkaolt, härra De Bakkeri seitseteist, üheksateist, proua Maisnerilt, kolmkümmend härra Van Dalenilt ja kolmkümmend kuus härra Fidansalt ja härra Ugiaselt, mis puudutab tur turismi ja VKE-sid, see on väga hea muudatusettepanek nii et, et ma arvan, et ma saan neid toetada, nii et, et see on minu strateegia Äh, tuletaksin teile lihtsalt meelde, et hääletus äh, peaks toimuma siis kaheksateistkümnendal septembril äh, siin meie komisjonis ja eelarvekomisjonis kaheksateistkümnendal oktoobril, nagu kuulsite. kas keegi soovib sõna võtta või öö, piisab teile sellest, mida ma ütlesin? Žezin, palun. We... ma olen rahul sellega, mis sa ütlesid. me kuulasime ära, mis sa ütlesid muudatusettepanekute kohta ja kõik on okei okay.. jah, me tuleme nende asjade juurde tagasi, sest mõned muudatusettepanekud on ilma minu toetuseta. see kaasotsustusmenetlus versus MFF äh, ei sobi, aga samas see sisu, mis seal, mis on öeldud, on õige ju ja sellepärast ma üritan seda natukene muuta ja järgmise nädala Strasbourgis tuleme selle juurde tagasi. teen ettepanekud. hästi, kas kõik on rahul? suur tänu sellisel juhul rohkem mul muud küsimusi siin päevakorras ei ole ja tahan tänada ka tõlke ja tuletan teile meelde järgmise koosoleku koha Brüssel, seitsmeteistkümnes september kell kolm on koosolek, suur tänu!